okei okay,, ladies and gentlemen, colleagues. kallid kolleegid, alustagem täna pärastlõunase kohtumisega. meil on arutada kolm raportit äh, nüüd pärastlõunal ja esimene nendest on valge raamat Euroopa ühtse transpordipoliitika tegevuskava osas ja annaksin kõigepealt sõna härra Grossile, meie raportöörile. suur tänu, härra esimees see valge raamat, mis meie ees täna on, on minu meelest suurepärane võimalus äh, pidada maha esialgne arvamuste vahetus. Äh, võtame endale selleks piisavalt aega, mitte üleliia palju, kuid siiski piisavalt selleks, et rääkida sellest asjast, rääkida sellest, mida on välja pakkunud komisjon ning äh, ühtlasi arvan ma ka, et väga mõistlik oleks juba üsna pea välja tulla, vähemalt nii kiiresti kui võimalik, konkreetsete ettepanekutega ja läheneda sellele valgele raamatule äh, väga äh, ratsionaalselt. tegemist ei ole esimese valge raamatuga ja võib-olla on mõistlik vaadata seda, mis on selles osas ära tehtud varem. Nendest eesmärkidest, mis on seotud varem, kas need eesmärgid on saavutatud? näiteks süsinikdioksiidi eh, heitkoguste vähendamise eesmärk ning eh, kulude internaliseerimine ja nii edasi. kas need eesmärgid on saavat-, saavutatud või ei ja kui ei, siis kas on põhjuseks see, et me ei pea neid eesmärke enam enda jaoks oluliseks või sellepärast, et me ei olnud eh, lihtsalt võimelised neid eesmärke täita? nüüd edasi, see valge raamat on valge raamat, mis on äh, suunatud äh, aastasse kaks tuhat viiskümmend, äh, seega ka pikale ulatuv ja see ei olegi ju negatiivne, kuid arvestades tänaseid olusid, arvestades seda, milline on olnud äh, meie kogemus nõukoguga koostööga viimastel kuudel, on, on selline pikaajalise tähtaja seadmine väga ohtlik me võime olla võib-olla jah, kokkuleppel teatud küsimustes aastateks kaks tuhat nelikümmend ja ja kaks tuhat nelikümmend viis, kuid me ei tea ju seda, milliseks olud kujunevad, võib-olla märksa kitsamateks, kui need on praegu. Pra-, parlament peaks olema ka pragmaatiline, tulema välja pragmaatiliste ettepanekutega, peaksime vaatama edasi järgmisesse kümnesse aastasse ja keskenduma siis sellele kümnendile ja võib-olla ei peaks minema sellest kaugemale. parlament peaks rääkima oma ootustest, millised ootused meil on Euroopa transpordi ala osas ja me oleme tegelikult osaliselt selle töö juba ju äh, minevikus ära teinud, ma ei tahaks siin hakata rääkima enam kontseptsioonidest või terminitest, kuid äh, äh, peamiseks eesmärgiks on rääkida siis tõhusast koostalitlussüsteemist, rääkida inimestest selles süsteemis ja, ja ettevõtlussektorist, me oleme rääkinud erinevatest transpordiliikidest, eesmärgiks on see, et transpordiliigid toimiksid koos, Ehm, ühtselt, äh, kuid selleks on muidugi jõupingutusi vaja kõikidelt osapooltelt sedasse arvesse võttes rääkisime varem ka sellest, et äh, tahame mm, tähelepanu alla võtta töötingimused, keskkonnaküsimused ja ohutusküsimused ning harmoneerimise, nii et need on kõik need valdkonnad, mis peaksid olema meie arutelude keskmes. mis puudutab seda valget raamatut, siis need eesmärgid on siin kindlasti sees ja väga selgelt välja toodud. Ehm, ja meie Äh, esimeseks vaatlusperioodiks on kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist. ma olen täiesti veendunud, et järgnevatel aastatel tõusetub energiaküsimus äh, järjest olulisemaks, me oleme sellest rääkinud nüüd juba pikka aega, kuid midagi tuleb ka ette võtta konkreetselt, nii et äh, need eesmärgid, mis me saame aastaks kaks tuhat viiskümmend, kas need on saavutatavad või mitte, on hoopis teine asi. mina tahaksin, et eesmärgid pandaks paika ka praeguseks, mitte nii ka, pikale ulatuvalt peaksime keskenduma maanteetranspordile, lennundusele, CO2 heitkogustuse lennunduses ja on vaja väga konkreetseid ettepanekuid täna, siin ja praegu selle sektori jaoks. nüüd turgude avanemine. selle punkti puhul võib-olla kaaluks maini-, äh, tasuks mainida seda, et meie eesmärgiks on avatud turg, kuid mida Äh, ma selle all silmas pean. ma ei pea silmas seda, et iga hinnaga tuleks see turg avada. ärgem unustagem arutelu, mida me pidasime kahel, kaks aastat tagasi, kui me rääkisime kabotaažist maanteetranspordis. parlament tollal ütles väga suure häälteenamusega, et me oleme huvitatud äh, avatud turust, kuid see avatud turg peab siiski mängima teatud mängureeglite järgi ja need mängureeglid peavad olema väga selged ei saa olla nii, et äh, reeglid on erinevad näiteks keskkonnasektori jaoks, tööhõivesektori jaoks ja nii edasi ja samas loota, et turud avanevad, jah. avatusele jah, tõhususele jah, kuid me peame olema märksa selgesõnalisemad oma sõnastuses, kindlasti rohkem kui praegu selles dokumendis see on. meil on vaja realistlikke eesmärke lisaks sellele, mida ma selle all silmas pean nimelt seda, et me peame läbirääkimisi pidama komisjoni ja nõukoguga ja see sõnum, mille me tahame neile saata, peab olema selge. me oleme rääkinud sellest asjast paaridel kuude, paaril viimasel kuul, täna räägime hiljem raudteedest, nagu te teate, ja siin parlamendis on väga selgelt välja tulnud, et me oleme endale saanud suhteliselt suure enamuse saame endale seada majanduslikus mõttes eesmärke ja transpordi eh, suhtes eesmärke, kuid mis saab siis, kui liikmesriik eh, neid üldse arvesse ei võta, siis on eh, olukord enam mitte nii hea ja võetakse seega hoopis võib-olla liikmesriikides meetmeid, näiteks keskkonnameetmeid või tööturumeetmeid, mis otseselt mõjutavad Äh, transpordipoliitikat, aga äh, määritakse siis äh, Brüsseli kaela. seega võib tekkida erinevusi liikmesriikide vahel ja Euroopa Liitu hakatakse siis segama ja meist saab äh,, hakatakse süüdistama ja meist saab patuoinas. see tähendab seda, et meie peame väga selgelt välja ütlema, mida me tahame, me tahame avatud turgu, me tahame reegleid, mille alusel see avatud turg peaks toimima eh,, tahame vältida äh, Äh, dumpingut äh, palkades, keskkonnasektoris äh, ja muudes sektorites, meil on terve rida põhiväärtuseid, millest me ei tagane ja mida me küsimärgi alla ei sea. kui kolleegid on nõus, siis minupoolne ettepanek oleks praegu see, et keskendume tõhususele, ohutusele, keskkonnaküsimustele, erinevatele transpordiliikidele, et läheneme sellele dokumendile süstemaatiliselt Äh, meie dokument ei peaks oma ulatuses minema liiga kaugele, peame vaatama neid puudujääke, mis on esile kerkinud, need välja tooma ja siis omakorda võrdleme seda sellega, mida komisjon tulevikuks välja pakub. see valge raamat on väga huvitav alus meie aruteludeks, nagu ma ütlesin, see on suunatud aastasse kaks tuhat viiskümmend, kuid nagu ma alguses ütlesin, peaksime pigem keskenduma järgmisele kümnendile. nii palju minu poolt sissejuhatuseks, härra esimees, täna ootan suure põnevusega koostööd kolleegidega siin komisjonis ja loodan, et Euroopa Parlament on ühtne oma seisukohtades, saadab välja positiivse sõnumi ja selge sõnumi Euroopa transpordiala suhtes. suur tänu, härra Grosch! enne kui äh, saavad sõna saadikud, äh, proua Jeiger, ma paluksin teil võtta sõna komisjoni nimel. Thank you, minister. suur tänu! lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad kõigepealt ma tahan teid selle võimaluse eest tulla TRAN komisjoni ja eh, ma tänan teid ka eh, kogu selle abi eest, mida te andsite, kui komisjon valmistas ette valged raamatud. eriti tahaksin ma tänada eh, Mattiu Grossi selle töö eest, mida ta siis on teinud Ühtse Euroopa Transpordipiirkonna tegevuskava vallas. kõigepealt informeeriti teid komisjoni valgest raamatust pärast seda, kui raamat vastu võeti kahekümne eh, kaheksandal märtsil. asepresident Kallas tutvustas teile seda valget raamatut ja pärast seda on meil olnud võimalus ka seda asja arutada. see valge raamat on tekitanud eh, suurt huvi ning positiivsed eh, arvamused on selle kohta minu kätte jõudnud ja ma informeerin teid, et paari päeva eest eh, arutasid eh, transpordiministrid sedasama teemat ning nad tervitasid seda valget paberit. nüüd ma, see on nüüd tsitaat, nad ütlesid, et tegemist on eh, väga kõikehõlmava dokumendiga, mis aitab lõpule viia töö siseturu osas, tõsta konkurentsivõimet. liikmesriigid peavad seda õigeks aluseks eh, tulevase transpordipoliitika meetmete väljatöötamisel. mina mm, ütlen ka seda, et eh, erinevad osapooled ja inimesed, kes tegelevad transpordipoliitika vallas, on siiski lahknevatel arvam-, lahkneval arvamusel, kuid siiski järjest rohkem on näha eh, ühismeelt selles suhtes, millised on väljakutsed, mida tuleb teha ning eh, ma tõepoolest loodan, et eh, nõukogu saab aru, et eh, kõik, mis puudutab transpordipoliitikat, sotsiaalsed majandusküsimused on omavahel tihedalt seotud. on vaja vähendada trans-, kütuse hinda, kütusekulu nii palju kui võimalik, peab aitama kaasa kliima hmm, olukorra parandamisele, transport peab olema jätkusuutlik ei, et me suudaksime vastu panna konkurentsile maailmaturus. me äh, peame äh, mm, äh, töötama ühiskonna heaks, vähendama kulusid, mis toob kaasa endaga ähm, mis asja, ummikud ning see valge raamat nõuab, et on vaja erinevaid ehm, transpordiliike integreerida. kahe tuhande esimesel aastal meie tahtsime, et toimuks muutus transpordiliikide osas ja nüüd me räägime siin täielikust erinevate transpordiliikide integreerumisest peab saavutama suurema tõhususe see tähendab, et eh, iga eh, transpordiliik peab suutma eh, rohkem kaupa edasi toimetada, oluline on transpordi, on raudteetranspordi osakaalu suurenemine, meil on vaja paremaid ehm, sõidukeid ja parimaid ideid. transport peab olema mitte, mitte üksikute riikide võrgustikes summa, vaid see peab olema ühtne võrgustik ning just nimelt sellele on suunatud see valge raamat. siin räägitakse eh, siseturust, ühtsest siseturust, nimetagem seda siis ühtseks Euroopa transpordipiirkonnast on eh, vaja eh, tehnoloogiat mitmeliigilise transpordi haldamiseks, nii et, et täielik integreerumine, uus tehnoloogia, see on vastus eh, sellele, et suurendada mobiilsust, sest et kõikidel inimestel on õigus mobiilsusele eh, sellepärast, et liikumise vähendamine ei ole eh, väljapääsuks me peame eh, niisuguse transpordi looma, mis võtab arvesse keskkonna vajadusi ning selleks kõigeks on vaja väga head juhtimist. meil on vaja suurendada neil eh, inimeste liikumist ilma selleta, et väheneks meie jõukus. ning ma ütleksin siis lõpuks, et me oleme siin ära toonud ka need tegevused, mida komisjon näeb järgmise kümne aasta jooksul ette eh, tegemist on väga konkreetsete ettepanekutega. me, mis puudutab ehm, raudteeteenuseid, siis ma tahaksin, et avaneks ehm, turg ehm, reisijatele, tehnoloogia osas on meil vaja pikaajalisi mm, tõhusaid CO2 tõhusaid standardeid kõikidele transpordiliikidele. mis puudutab eh, hinnakujundust, siis eh, me eh, töötame selle nimel, et võetakse arvesse ka väliskulusid, nii nagu see on Eurovinjeti puhul ja sellest me alustame E, mis puudutab kohalikku transporti, siis me toetame seda, et võetakse vastu e, üle-euroopalised liikumisplaanid. me e, oleme oma ettepanekutega juba jõudnud väga lähedale teatud revolutsiooniliste muutusteni selles vallas ning me jätkame tööd üheskoos selleks, et me saavutaksime ühiseid eesmärke et eh, kõik tegevused eh, jõuaksid ka tööprogrammidesse aastaks kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist, neid me arutame septembrikuusel koosolekul ning me oleme valmis teiega eh, vahetama mõtteid selle valge raamatu osas, mille komisjon välja andis. suur tänu! suur tänu, proua Jeeger! nüüd ma siis annan sõna fraktsioonide esindajale, kõigepealt eh, sotsiaaldemokraatide nimel eh, suurt tänu, eh, et te andsite mulle sõna, ütleb eh, proua Senelova. tegemist on väga olulise dokumendiga, siin on paika pandud tulevased suunad transpordipoliitika heaks ja on räägitud ka sellest, et transpordipoliitikat on vaja koordineerida. asi ei ole mitte ainult e, koordineerimises e, energiasektoriga, vaid on vaja mõelda inimfaktorile ja <clears throat> ohutusele. ohutus on minu arvates väga oluline ja see seohtub ka selle temaatikaga, mis meil täna hommikul käsitlusel oli e, tegemist on niisuguse hüppelauaga raamistiku jaoks, mis võimaldab meil võtta vastu konkreetsed eh, ja täiesti realistlikud eesmärgid ja sammud, leida finantsinstrumente kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja me peame selgelt endale aru andma, mida komisjon on siis ette näinud valge raamat kasutab ära eelnevaid dokumente, eh, kõigepealt valget raamatut aastast kaks tuhat üksteist, dokument aastast kaks tuhat kuus, Euroopa Parlamendi eh, arvamus on pandud eh, kirja eh, Euroopa transpordi kohta käivas raportis aastat kaks tuhat kümme ning selles valges raamatus on ära toodud ka hinnang, mil määral on saavutatud neid eesmärke, mis pandi paika aastal kaks tuhat üks. Eh, selgub, et need eesmärgid on ikkagi veel käibivad, aga sellele on lisandunud ka uusi. valge raamat on erakordne võimalus luua ühtne Euroopa transpordipiirkond, mis hõlmab kahtekümmet seitset liikmesriiki, kellel kõikidel on oma erinev alguspunkt. tegemist on väga tõsise väljakutsega, sellepärast et infrastruktuur ja transporditeenused erinevad väga palju liikmesriigiti. ma tean, et ja Valge raamat on ka sellele tähelepanu juhtinud ning ma olen selle eest väga äh, tänulik. meil peavad olema Euroopa poliitikainstrumendid, mis meid omavahel lähendavad äh, taristute osas erinevates liikmesriikides. oluline element on äh, erinevate transpordiliikide ühitamine, et luua õiged taristuvõrgustikud. selleks on vaja investeeringuid, raha ning eh, siis sõnum Valgest raamatust on niisugune, et peab toimuma erinevate transpordiliikide koostöö, eh, õiglane konkurents nende vahel ning siin tuuakse välja eesmärgid eh, linnasisese, linnadevahelise ja pikama transpordi jaoks aga eh, tegelikult siin võib tekkida ka arusaamatusi, kui eh, asi jõuab rakenduseni. Eh, valge raamat on väga ambitsioonikas ja liikmesriigid erinevad oma võimekuse poolest neid ehm, eesmärke saavutada, aga üleüldiselt ma toetan seda valge raamatu lähenemist. siin on toodud välja kümme põhieesmärki, neid peab kõiki toetama oodata võib, et tulevad arutused ka lähimuspõhimõtte eh, osas. Eh, see puudutab just nimelt neid sõidukeid, mida kasutatakse linna keskmes eh, ja ma arvan, et selle juures peab säilima teatud paindlikkus. peab olema mingisugune raamistik, mis võimaldab meil Euroopa eh, tasemel mm, instrumente luua. on veel eh, eesmärke CO2 vähendamine ja nii edasi. veel üks oluline aspekt. see on eh, väliskulude kaasamine, põhimõte, et saastaja maksab, kasutaja maksab kasutustasud, maksud peaksid olema kindlaks määratud erinevate transpordiliikide osas. ma arvan, et me ei peaks kõrvale hiilima eh, niisugustest mõistetest nagu eh, eh, Äh, me peame kasutama kõiki mõisteid, mis aitavad inimestel kasutada transporti äh, jätkusuutlikumal ja ökonoomsemal moel. oluline on mõelda ka äh, töö, ka inimestele, kes selles sektoris töötavad, neid on rohkem kui kümme miljonit. tuleb vaadata, milline on nende kvalifikatsioon, milline on nende kutsekoolitus, kuidas on korraldatud nende ohutus ja milline on see teenuste kvaliteet, mida nad pakuvad. ma arvan, et sotsiaalsed koodeksid tuleks siin paremini eh, defineerida. Eh, eh, mulle tundub, et konkurents ja sotsiaalküsimused käivad käsikäes ning sellepärast ma olen kõige selle poolt, mis tõstavad teenuste kvaliteeti nii maanteetranspordis kui kaubavedude osas. oluline on ka, kuidas käituvad tarbijad ja sellepärast olen ma Eh, täiesti selle poolt, mida siin on räägitud nende teavitamisest ja nii edasi. oluline on, et avalikkus toetaks pikaajalist Euroopa transpordipoliitikat, sest see on absoluutselt kriitiline, et see poliitika eh, toimiks ja ellu saaks viidud. mis on proua Mais-? suur tänu, härra esimees transport on Euroopa jaoks äärmiselt oluline, seda mitmes mõttes, kõigepealt on tegemist meie siseturu selgrooga ja parem transport on meie kõige, kõigi huvides. ja samuti transpordisektor toodab päris palju heitmeid, seetõttu peame ka sellele aspektile keskenduma. mis puudutab äh, transpordi valget raamatut, siis äh, me peame loomulikult vaatama, kuidas äh, optimaalselt kasutada kõiki transpordiliike ja korraldada asju nii, et äh, kõik toimib, transport on kõigile juurdepääsetav ja samas ei kannata konkurentse. juurdepääs kõigile äh, peab olema kombineeritud ka tra-, reisijate õiguste kaitsega. Need on eesmärgid, mida me peame saavutama, kasutades ära äh, viimaseid tehnoloogia arenguid. Äh, kahe tuhande viiekümnendal aastal on äh, loomulikult mitmeid äh, muid võimalusi, arukad süsteemid, juhi abi ja nii edasi ja nii edasi, me peame kogu aeg hoidma silma peal tehnoloogilistel raamatutel ja seetõttu minu loogilistel ja tehnoloogilistel arengutel ja seetõttu minu arvates on väga hea, et meil on alguses äh, valge raamat, äh, kuid äh, komisjoni ettepanekutega ma ei ole alati nõus. väga tore on, kui komisjon teeb ettepaneku ja kui palju tahab, tahetakse erinevate transpordiliikide osakaalu vähendada või suurendada kolmkümmend protsenti, viiskümmend protsenti. komisjon tahab eesmärke, mis oleks mõõdetavad kuid äh, kolmekümne protsendi äh, transpordi üleviimine näiteks äh, raudteetranspordilt veetranspordile ei sobi mõne piirkonna jaoks väga hästi. ma arvan, et me peame arvesse võtma erinevaid piirkondi, erinevate piirkondade võimalusi, erinevate liikmesriikide võimalusi ja omapäraseid ja me peame vaatama, mida on võimalik realistlikult saavutada, selline lähenemine oleks äärmiselt ratsionaalsem kui selliste üldiste kõikehõlmavate protsentarvude esitamine. eelmisel nädalal kohtusime delegatsiooniga, et arutada siseveeteede küsimust ja ma arvan, et me võiksime just nimelt juhtida tähelepanu siseveeteedele kui keskkonnasõbralikule transpordiliigile ja mitte ainult transpordi vahemaade puhul, mis on üle kolmesaja kilomeetri pikad. keskkonnasõbralikult võib seda transpordivahendit kasutada ka lühemate distantside läbimiseks. loomulikult oleks meil selleks vaja alussüsteemi ja meil oleks võib-olla vaja ühtset äh, mitmed transpordiliiki hõlmavat võrgustikku ennekõike ja meil võiks võib-olla isegi olla kolme transpordiliigiga koridor, transpordikoridor, mille abil suudame tagada seda, et kaubad võivad, kaupu saab transportida kasutades erinevaid transpordiliike, ühendades neid. ka siin tuleb meil uurida kõiki võimalusi, nii ja ükskõik, mida me ei tee, ükskõik millise transpordiliigi kasuks me ei otsustaks või mitme transpordiliigi kasuks, igal juhul peab äh, igasugune transport olema keskkonnasõbralik, seda pikama transpordi puhul, kaupade transpordi puhul äh, kui ka äh, reisijate transpordi puhul. ja meie ja ka reisijate transpordi puhul on oluline ka piletite müügisüsteem, mis võimaldaks reisijatel saada ülevaadet hindadest ja valida kõige odavama äh, mooduse. väga raske on aru saada, kuidas Brüsselist Madriidi jõuda bussi abil. Äh, internetti kasutades äh, väga paljud inimesed otsustavad minna kas autoga või kasutada lennukit, selle asemel, et internetist välja uurida, kuidas seda teha, kasutades äh, mingisugust muud ühistranspordiliiki, see peaks olema lihtsam. siis äh, projektivõlakirjad, me peame vaatama, millised on võimalikud äh, finantsallikad Euroopa taristute väljaehitamiseks. ja veel üks asjaolu. me, mulle meeldiks, kui me saavutaksime kõiki äh, kõik oma eesmärgid, jääksime samas konkurentsivõimeliseks äh, ja jätaksime indiviididele nende vabaduse. härra Bradburn, tegemist on esimese arvamuste vahetusega ja ma arvan, et äh, me peaksime pöörduma tagasi meie töö algusjärku äh, mida me mõtleme, kui me ütleme, et me tahame, et meil oleks Euroopa transpordipiirkond, Euroopa transpordipoliitika? minu jaoks on selle eesmärgiks aidata kaasa meie ühtse turu teenindamisele. ja see on minu jaoks Euroopa transpordipoliitika lisandväärtus ja ei midagi enamat. ja selles mõttes see valge raamat, mille üle me praegusel hetkel arutleme, on äh, minu meelest selline kahe otsaga asi, mis äh, tähendab seda, et see on osaliselt hea ma olen nõus äh, sellega, et realistlikult ei saa moonutada või, või kärpida mobiilsust, kuid äh, see valge raamat on praktiliste asjaolude visioonide segu, räägitakse suuresõnaliselt, äh, ulmeliselt lausa unistustest ja samas ka praktilistest poliitilistest üksikasjadest. ja selles mõttes mis puudutab äh, neid visioon, visionääride lähenemisi ja unistusi, siis äh, minu jaoks on need kõik pilvelossid. kui me pöördaksime pilvi, pilgu tagasi tuhande üheksasaja seitsmekümnendatesse aastatesse, siis äh, mäletame kindlasti transpordi äh, transpordiga seotud dokumente, mis sisaldasid unistusi sellest, kuidas meie autod oskavad lennata ja kuidas vahemad mööduvad välgukiirusel ja täpselt samasugused tunded valdavad mind siis, kui loen neid neljakümneaastaseid ennustusi või plaanesid. Need on minu meelest absoluutselt ebarealistlikud. kuid äh, puudutaksin ka konkreetsemalt mõningaid ettepanekuid. kõigepealt see, et äh, autod linnast välja ja seda selle ettenähtud ajavahemiku lõpuks. see on ju täitsa absurdne ja siis äh, jällegi äh, teede maksustamine, et inimeste reisimise viisi muuta. see on sotsiaalne äh, inseneriteadus ja mina seda ei toeta, mina leian, et turg peab olukorda juhtima. ja siis räägitakse jällegi tavakütust kasutavate sõidukite järk, kasutamise järk-järgulist lõpetamist fusioonienergia mõjul toimelt liikuvat autot oleksime võib-olla valmis kasutama, kuid tänases maailmas see pole realistlik paraku, ühesõnaga. dokumendis on elemente, mida olen valmis toetama. mis puudutab TEN-T programmi, siis olen nõus komisjoni äh, ettepanekuga selles osas, äh, kuidas me peaksime äh, toime tulema oma nappide finantsvahenditega selleks, et meie transpordisüsteeme parandada, keskenduma kitsaskohtadele ja nii edasi. seda oleks me pidanud tegema juba mõnda aega tagasi, samuti Euroopa ühtne taevas ja ühtse taeva mõte, sellega olen nõus, selles küsimuses tahaksin edasi liikuda võimalikult kiiresti ja rahastamise koordineerimise küsimuses olen samuti nõus, kuivõrd nagu ütlesin juba paar hetke tagasi, praegu on raske kärbete aeg ja ma arvan, et me peaksime olemasolevaid rahastamisvahendeid kasutama optimaalselt ja me ei peaks kujutama ette, et meil on suur rahapada, mis on põhjatu, kust me võime lõputult vahendeid hammutada. lõpetuseks sellel valgel raamatul on oma häid elemente, on ka mitmeid asjaolusid, millega ma pole nõus ja põhimõtteliselt pole ma nõus selle dokumendi visiooniga. minu jaoks on oluline, on turg, ühtse turu lõpuleviimine ja ei midagi enamat. härra Kraamer, roheliste nimel. nii nagu härra Bradburn ütleb, juhiks peab jääma turg selles osas ma ütleksin, et ma olen nõus, aga, aga transporditurg on poliitilise tahte tõttu moonutatud. me kulutame kolmkümmend miljardit selleks, et reisida lennukitega odavalt, kuid raudteetransporti ei toeta me sugugi mitte. meil on äh, kohustuslik tollimaksusüsteem, teetollimaksusüsteem mõningates riikides ja see moonutab kogu olukorda miks me siis äh, üritame moonutada transporti? sellepärast, et meil on ühised eesmärgid CO2 heitmete osas ja mina väidan, et kui me ei muuda oma mobiilsusharjumusi, siis äh, me ei saavuta neid eesmärke mitte kunagi. transport, äh, transpordi tulemusena toodame kolmkümmend protsenti oma koguheitmetest ja viimastel, viimasel ajal on see osakaal kasvanud, heitmete arv suurenenud, teistes sektorites äh, samas heitmete kogused vähenevad. Äh, seetõttu ja, ja samal ajal äh, transpordi toetused kulutavad miljoneid meie maksumaksjate rahadest. meie Saksamaa föderaalvalitsus ei sea transpordiga seotud eesmärke ja Kyotost tuli samuti välja et transport on üks põhilisi heitmete tootjaid. seetõttu on komisjon õigusega öelnud, et ilma transpordi küsimuse käsitlemiseta, küsimust käsitlemata ei suuda me heitmeid kärpida. siis äh, need üleminekud kolmekümne protsendi ulatuses maanteetranspordilt veetranspordile kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks selle eesmärgi seadsime ka eelmises valges raamatus, siis äh, rääkisime aga maanteetranspordi üleviimisest raudtee, raudteele ja seda me ei saavutanud ja keegi ei ole läbi viinud analüüsi, kuidas me need eesmärgid võiksime saavutada. komisjon on rääkinud äh, koostalitusvõimest, äh, ma ei tea, mis, mida see endast kujutab, tervitan seda valget raamatut äh, osaliselt äh, ka selles osas, et äh, siin kutsutakse üles transpordiliikide puhul eelistama jällegi raudtee- ja veetransporti maanteetranspordile, siis komisjonil on pikaajalised eesmärgid, aga kahe tuhande kolmekümnendal, kahe tuhande viiekümnendal aastal ei ole ükski volinikest enam oma ametipostil, kuidas me need eesmärgid siis äh, saavutame, kui me kahe tuhande, kui me järgneva kümne aasta jooksul juba oma sammud ära teeme, kui te seate eesmärgid kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks vähendada äh, heitmeid kahekümne protsendi võrra ehk siis üks äh, protsent aastas siis pärast seda soovitakse vähendada heitmeid nii, et lõpptulemuseks oleks kuuskümmend protsenti äh, kärpeid, äh, see tähendab juba siis äh, viite protsenti aastas ja kui me ei alusta tööd kohe, siis ei saavuta me neid eesmärke mitte kunagi, aga mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas seda praktikas saavutada, paraku siin ei ole. Mm, üks protsent aastas järgneva kahekümne aasta jooksul ja siis ehk keegi või mõni taevakingitus esitab meile suurepärase lahenduskäigu selle kohta, et talle viis protsenti aastas oma heitmeid vähendada. ja me ei ole siiamaani ka praegusel hetkel jõudnud tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate süsinikdioksiidi heitmete juurde hoolimata sellest, et me teeme pingutusi, meil läheb mõnda aega selleks, et need ees, neid tasemeid saavutada, kui vähendame oma heitmeid ühe protsendi võrra aastas praegusel hetkel. meil on eesmärgid äh, sõnaga, aga samas puuduvad vahendid või ettepanekud selle kohta, kuidas neid eesmärke saavutada. komisjon nendest küsimustest ei räägi, ei püüa leida lahendusi. kalu transporditakse äh, raskeveokitega Skandinaaviast äh, Euroopasse või vastupidi. Need on küsimused, äh, mida tuleb tegelikult transportida ja sageli äh, toimub transport edasi-tagasi. Maroko, Marokost näiteks restorani Rootsis ja nii edasi. seal on mitmeid ratsionaliseerimisvõimalusi. me peame vältima transporti, kui see on, kui seda saab teha, kuid selleks tuleb paika panna oma raamtingimused me peame läheneme sellele küsimusele ratsionaalselt, võtma arvesse keskkonda, kulutõhusust. me oleme ehitanud Hispaaniasse miljardite eest maanteid. Hispaanias on võimalik äh, sõita pikki vahemaid ilma, et maksaks mingisugust teemaksu komisjon äh, peaks äh, uuesti asjad läbi mõtlema ja panema paika uued raamtingimused. Äh, muidu me transpordime kala edasi-tagasi Maroko ja Rootsi restoranide vahel. ma ei tahaks selles osas mitte ainult parandada valge raamatu sõnastust, vaid ma tahaksin tuua sellesse dokumenti ratsionaalsust nii, et me tõesti võiksime olukorda parandada nii enda kui oma laste jaoks suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra Grosch, selle teema sissejuhatuse eest. minu meelest peaks kogu see töö käima käsikäes meie ühise suure ambitsiooniga. nimelt, kui me vaatame tänast taristut ja seda kriisi, millega me oleme silmitsi selle taristi puhul, siis me tõesti näeme seda, et meie peamiseks ambitsiooniks on teha väga suuri jõupingutusi. meie suunavaks majakaks on aasta kaks tuhat viiskümmend, on seatud äh, väga suuresõnalisi eesmärke, kuid siiski tuleks tagada see, et see kõik, mis me ette võtame, oleks vastavuses tänase reaalsusega. meil ei ole ju võimalust teha ükskõik mida ei ole meile esitatud valget lehte, nii et see, selles peitub meie jõupingutus räägin sellest sellepärast, et jah, oluline on küll vaadata tulevikku, kuid tuleb siiski tagada see, et, et meie samme saadakse edu. kui me tahame oma eesmärgid äh, saavutada, siis äh, peame me ikka palju rohkem ette võtma, täna majanduslik olukord on väga traagiline tuleb saata välja meie poolt ka selge sõnum. mul on üsna mitu punkti, millele tahaksin viidata ja mis peaks olema siis meie tähelepanu keskmes. meie eesmärgiks oleks kindlasti jätkusuutliku transpordi väljaarendamine. see hõlmab endas teatud tingimuste täitmist. kõigepealt on vaja majanduslikku jätkusuutlikkust. lisaks sellele aga ka ja võib-olla isegi tähtsam keskkonna ja sotsiaalne jät-, jätkusuutlikkust. me peame selja taha jätma naftapõhise majanduse ja alles hiljuti on küsimärgi alla sattunud lisaks sellele ka elektritootmises ähm, tuumaenergia kasutamise mõistlikkus. nii et kõik on need teemad, mis tuleb lähitulevikus vaatluse alla võtta. järgmise punktina to-, tooksin välja liberaliseerimise. meie turg peab olema avatud, mõistagi reguleeritud, kuid nagu raportöör ütles, tuleb tagada seda, et turg tähendab seda, et kõikide jaoks kehtivad kulude puhul äh, ühed ja needsamad reeglid. räägime hiljem raudteedest, see on väga oluline, kuid rääkides Euroopa ühtsest transpordipiirkonnast, siis see hõlmab endas ka ühtset Euroopa raudteede ala ja mm, ühtset Euroopa taevast. see tähendab seda, et kuidagi peaksime me süstima oma turgudele konkurentsivõimet järgmine märkus, äh, koostalitlusvõime ning äh, korralik transpordiliikide integreerimine. sellepärast, et kui me ei saa liike üheskoos kasutada, siis lähevad äh, kaduma väga, läheb kaduma väga suur osa meie ressursist. me peame keskenduma ka ajalistele piirangutele ja nendele ressurssidele, mis meil kättesaadavad on. härra raportöör täiesti õigustatult ütles, et peaksime esmatähtsana keskenduma es-, järgnevale kümnendile, kuid kaaluma ka avaliku erasektori ühisinvesteeringuid ja selliseid programme ja need on need küsimused, millele tuleb vastus leida nende väga raskete küsimuste puhul. härra Elha Truidel on neli minutist. suur tänu, härra esimees. lubage kõigepealt tänada härra raportööri suur tänu selle sissejuhatuse eest. ma kujutan ette, et järgnevatel kuudel saadab meie tegutsemist edu. mida ütles härra Rabon mobiilsuspoliitika kohta? ega see ei puuduta mitte ainult turge. on asju, millele peab natukene sügavamalt lähenema selleks, et asjast aru saada ja sellepärast see dokument ongi nii oluline. eesmärgiks on anda meile siis natukene detailsem ülevaade sellest, millised on meie ees seisvad väljakutsed. kui me mitte midagi ette ei võta, siis on pilt selline, et aastal kaks tuhat viiskümmend on reisijate vedu suurenenud, kuid ka kaubatransport suurenenud ja see tähendab seda, et väljakutsed äh, on siis juba väga tõsised me oleme väga palju lugenud tänastest väljakutsetest, äh, oleme keskendunud mitmeliigilisusele ja äh, CO2 heitkogustele, kuid tundub, et konkreetseid ideid on meil vähe nende probleemide lahendamiseks. mulle nimelt tundub, et meie peamised jõupingutused keskenduvad väljapikatud ajuaperioodi teisele poolele. ise ma oleksin küll eelistanud seda, et komisjon keskenduks natukene rohkem aastaks kaks tuhat viisteist või kaks tuhat kakskümmend seatud eesmärkide täitmisele. ja ma tahaksin teada ka seda, ku-, kus praegu on näha poliitilist tahet liikmesriikide poolt. dokument on minu meelest positiivne, kuid kui me seda tähemalt, lähemalt loeme, siis aastaks kaks tuhat kakskümmend tahame peaasjalikult saavutada seda, et väliskulud võetakse arvesse. ja see peaks justkui kohunema kohustuslikuks kõikidele transpordiliikidele, suurepärane. ja me näeme, millised on raskused Eurovinjetiga olnud, nii et ma ei tea, kas meid tõesti saadab edu, me oleme endale ikka väga ambitsioonika eesmärgi sa-, seadnud, aga tore on. eelmisel nädalal nõukogus tervitati kõiki neid ettepanekuid, kuid nüüd jääb üle vaadata siis, eh, mida nad kavatsevad teha siis, kui esitatakse juba midagi natukene konkreetsemat neile. ja rahast rääkides, see on muidugi väga oluline aspekt selles raportis, kui me tõesti tahame näha siin eh, suurt muutust terves transpordisektoris ilmselt on tulemas ähm, mingisugune finantsinstrumentide segu, see näiteks, mis toimub praegu TNT-ga ja innovatiivsete rahastamisvahenditega, siis äh, me näeme ilmselt selle eeskuju kordamist. ja see on hea eeskuju. ja tahaksin rõhutada ka seda, et äh, väga palju aspekte keskendub just nimelt äh, sotsiaalsetele aspektidele kuivõrd meie turg laieneb, ei tohi unustada seda, kui olulised on sotsiaalsed tingimused. meie tööjõud äh, peab äh, ju saama oma tööd teha normaalsetes äh, ja väärikates töötingimustes. ja natukene rohkem peaks panustama raudteesektorisse, mulle tundub, et see on natukene äh, jäänud tähelepanu alt välja. ja veel ambitsioon äh, vähendada CO2 heitkoguseid, siis see eesmärk on ka ambitsioonikas, kuivõrd Euroopas eriti pädevust ei ole selles küsimuses äh, peamine probleem minu jaoks on see, kuidas me saaksime kõike seda mõjutada. aga see on siis küsimärk tulevikuks oluline on ka see, et natukene rohkem pöörataks tähelepanu innovatsioonile, elektril sõitvatele bussidele ja nii edasi. proua Savisaar, palun. ma püüan teha hästi lühidalt ma pean ütlema, et mulle erinevalt mõnest keelkõnelejast tegelikult see visioon ja ambitsioonikus meeldib, mis selles valges raamatus on esitatud, aga väga raske on väga paljusid asju kri kritiseerida Äh, kuna puuduvad tegelikult konkreetsed tegevuskavad, tekivad koha, kohustused ja ka rahastamine ei ole päris selge. siis täna komisjoni esindaja poolt välja, äh, välja öeldud mõte, et äh, ta toetab pigem ühtse transport, Euroopa ühtse transpordiruumi loomist kui erinevate liikmesriikide transpordisüsteemide liikmi-, liitmist, mis on äh, ka minu jaoks igati sümpaatne ja meeldib ka mõte äh, siis ütleme, Kesk-Euroopast kaugemate piirkondade ühendamises transpordisüsteemiga, ma ei saa salata, et siin on, siin on mul oma, oma väike isiklik põhjus või sümpaatia selle, selle mõtte suhtes, aga nagu ma ütlesin, jään ootama konkreetseid tegevuskavasid ja rahandamis, rahastamisettepanekuid, sest äh, sest nagu me teame, nii väga paljudki asjad ei ole ju nõukogule vastuvõetavad ja kõik need ilusad ja ambitsioonikad plaanid jäävad seetõttu teostamata. aitäh! Thank you very much, Mrs Foster. suur tänu, proua Foster! Thank you, chairman and um... Eh, suur tänu! mina toetaksin mõnda kommentaari, mida tegi Eh, minu kolleeg tuli kõigepealt härra Brandpool. tõepoolest on täiesti õige öelda, et eh, siin on eh, mõned väga mõistlikud mõtted, mida me peaksime võtma arvesse, aga nüüd selle dokumendi puhul on asju, mida siin otseselt välja ei öelda teatud äh, mõttes on see äh, tekst üsna ähmane, aga kui sa hakkad niimoodi tähelepanelikult vaatama, siis äh, asjad tunduvad järjest küsitavamad. näiteks kui me vaatame seda sotsiaalagendat, mis puudutab kõiki transpordiliike, siis mulle tundub nii, nagu oleks tegemist siin eh, mingisuguse mm, eh, tekstiga, mis on tulnud eh, tööhõive mm, komisjonist. siin on sotsiaalagenda näiteks meretranspordi jaoks sotsiaalselt vastutustundlik mm, lennutransport ja nii edasi. ausalt öeldes mina ei ju eelda, et keegi halvasti töötaks, ega siis kuidas siis lennunduses või merenduses eh, firmad töötaksid sotsiaalsest seisukohast halvasti? aga aga kui ei ole kollektiivlepinguid, ega me siis ei arva, et üldse ei oleks olnud mingisuguseid eh, mitmesuguseid eh, töölepinguid ja sellepärast ma nüüd küll arvan, et ega e- e- Euroopa Liit ei saa olla hõlmatud kõikidest aspektidest, mis üldse puudutavad eh, transporti. Eh, ohutus, jah. ma arvan, et tegelikult nendest valdkondadest me peaksime vaatama eh, just milline on parim praktika, mitte püüdma välja töötada selliseid suuri ja kõikehõlmavaid Äh, kõikehõlmavaid standardeid. nüüd, mis siis puudutab seda hukkunute arvu nulltasemele viimist, siis ma küll ei tea, äh, kuidas sellega asjad on, sest tegelikult see eesmärk tundub olevat nagu väga head, aga me peaksime ikkagi vaatama, kuidas me, kuidas me sõnu kasutame, sest lõppude lõpuks ikkagi inimesed otsustavad, kuidas nad käituvad, mida nad teevad. ma arvan, et tuleks olla Eh, tähelepanelikum. näiteks kahekümnes algatus, see on eh, ohu, ohtlike eh, ohtlike veoste transport, kas me peame kinni sellest, mida, milles me oleme eelnevalt kokku leppinud või hakkame tegema midagi muud? näiteks siis reisijate õigused, mulle tundub, et neid reisijate õiguseid on juba väga palju, sellest jätkub meile kõikidele meie eluajaks me peame lihtsalt tulema tagasi teatud probleemide juurde, sest vaadake, mis juhtus siis, kui ehm, vulkaanilise tuha tõttu lennata ei saanud. ikkagi osa asju peab jääma ka selle tegevusvaldkonna enda otsustada. nüüd Cesar on selline asi, mida me peaksime toetama, tõepoolest liikmesriigid peaksid oma õla alla panema hinnakujundus piletite puhul ja nii edasi aga kui me vaatame, milline on see uus rahastusraamistik, siis, eh, siis mingit uut raha ei ole ju. tuleb vaadata, millised on eelarved eh, praegusel hetkel, kuidas eelarvet kasutatakse, sest et eh, mitte kusagilt ju raha juurde ei tule, sest et avaliku sektori raha kogu aeg kärbitakse ja minu lõpp-punkt on siis see, et mis puudutab hinnakujundust ja makse, minu arvates on siin küll tegemist niisuguse suure Pandora laekaga, see, sellega seostub kindlustus ja nii edasi. nii et, et kas me nüüd püüame siin ka kuidagimoodi tagaukse kaudu tulla kindlustusturele? igatahes mulle tundub, et see dokument on niisugune asümmeetriline, kuigi siin on ka olemas väga positiivseid punkte aga siin oleks vaja veel väga palju asju selgitada ja ma arvan, et ikkagi arvamused jäävad lahknema. suur tänu, nüüd proua Düra. mikrofon kõneleja, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin äh, ka tänada selle valge raamatu eest, teen nii lühidalt kui võimalik. tahaksin äh, kindlasti liituda paljude teiste kolleegidega, härra Elhad Ruiga näiteks, kes rõhutasid seda, kui oluline on keskenduda lühikestele mm, eh, perspektiividele kümnele esimesele aastale, kui me tõesti midagi tahame saavutada Äh, meil ei ole mitte mingisuguseid praegu äh, üle, mitte mingisugust ülevaadet, kuidas neid kõiki suure eesmärke saavutada ja äh, valge raamat ei puuduta ka ühte väga huvipakkuvat teemat, kuidas meie transport võiks olla natukene intelligentsem, kuidas see võiks luua töökohti ja ettevõtlust, eriti arvestades seda, et me täna elame töökohtade ja majanduskasvu kaotamise osas kui me natukene optimeeriksime oma liiklust, näiteks äh, autode kaaskasutamist või mis iganes, siis kõik need äh, tegelikult sammud võiksid suurendada majandustegevust, luua töökohti, äh, selle asemel, et neid töökohti kärpida, tehes kärpeid igal pool. meil on vastupidi vaja sellist transporti, mis äh, oleks ka nii-öelda äh, toetavaks äh, teenuseks, selline ratsionaliseerimine näeks ette siis mõistlikuid logistikaühendeid, ühendusi ja nii edasi Eh, nii nagu me oleme seda ette näinud energiasektoris, selleks, et tõhusust suurendada, me peaksime siis siin keskenduma mitte energiatõhususele, vaid mobiilsustõhusele, tõhususele, meil on vaja sellist transpordisektorit, mis oleks lisandväärtust töötav, suurendaks inimeste ela, elukvaliteeti ja eh, eh, looks siis töökohti ja selle me peaksime raportisse sir-, sisse panema, see peaks jõudma ka sellesse valgesse raamatusse, sest nii oleks see dokument natukene öö, mõjuvam. suur tänu, proua Tikau! mulțumesc, domnule președinte. suur tänu! suur tänu, proua esime-, härra esimees, kõigepealt ma äh, kutsuksin teid üles äh, mõtlema valgele raamatule aastast kaks tuhat üks, mis kehtis siis aastani kaks tuhat kümme ja vaatama natukene seda, mida on saavutatud tänaseks sellest valgest raamatust ja mida mitte. ärgem unustagem lisaks sellele ka probleeme, mida ette ei nähtud, näiteks nagu vulkaanipursked või, või suur, suured lumetormid äh, lennujaamades. valge raamat äh, äh, jah, täna siis seab eesmärgiks aastaks, aastaks kaks tuhat viiskümmend. tegemist peaks siis olema baasiks äh, tuleviku transpordivõrkudele, kuid peaks hõlmama endas ka rahastamisraamistikku kuidas äh, siis äh, peaks äh, seda transpordivõrku rõhustama? loomulikult liikide koostalitlusvõime on väga oluline, seda on mitu korda rõhutatud ja loomulikult Euroopas peaks olema tõhus raudteede süsteem. arvestades seda, et Euroopa pindala on suhteliselt väike, aga meil on väga suur rahvaarv, on, on see järjest olulisem ja olulisem ja lisaks sellele oleksin mina ka huvitatud seda, et äh, meil oleks äh, ka integreeritud äh, transpordipiletite süsteem. Euroopa Liidul peaks olema väga konkreetne süsteem ka siseveededele. mis puudutab maanteetransporti, siis siin on kindlasti vaja uutes liikmesriikides väga selget arengukava, sellepärast et praegu ei ole see uutes liikmesriikides nii hästi arendatud kui vanades liikmesriikides ning et tulevases valges raamatus peaks sellele kindlasti eraldi keskenduma, et milliseks kujunevad transpordivõrgud uutes liikmesriikides. lisaks sellele tõsiasi, et äh, linnatransport äh, on väga oluline, on sellele tähelepanu pööratud, kuid muidugi kõige olulisem on siin intelligentsete transpordivõrkude väljakujundamine. liikmesriigid oleks pidanud aastaks kaks tuhat kümme sellised tegevuskavad välja arendama kuid et selline tõhus äh, süsteem saaks ka käivituda, on Euroopa-poolsed normid väga olulised. rahastamise küsimus, me teame, millised on tänased rah-, raskused, tänastest finantsidest ei piisa ja seega tuleb leida lisavahendeid selleks, et välja kujuneks tõesti äh, tõsiseltvõetav ja tõhus transpordisüsteem. ja kindlasti tahaksin rõhutada ka kodanike ja ettevõtluse osa sellest, kellest, sellest transpordisüsteemist kasu saavad, aga ka nendele inimestele pööraksin tähelepanu, kes transpordisektoris töötavad. kindlasti tuleb tagada näiteks puuetega inimeste töötingimuste paranemine ja esimees, mul on kaks küsimust, milline saab olema Euroopa Parlamendi roll. härra Mathieu Grosch on öö, äh, küll väga eesrindlik raportöör, me teame kõik, et ta on väga suurte teadmistega kuid me teame ju seda, et äh, Nizza lepingu ja Lissaboni lepingu kohaselt saaksime meie nõuda Euroopa Komisjonilt seda, et aasta pärast selle resolutsiooni vastuvõtmist äh, pakutakse meile välja konkreetne seaduseelnõu institutsiona-, institutsioon, institutsioonide vahelises kokkuleppes on see punkt ka sees ja mulle tundub seda, et parlament ei peaks jääma mitte ainult poliitiliste avalduste juurde, vaid et väga kiiresti äh, nõuaksime ka konkreetseid sammu. nii et milline saab olema äh, siis meiepoolne samm komisjoni suhtes, milliseid eelnõusid meilt me nõuame ja teiseks ma tahaksin teada, kas äh, valge raamat äh, katab ka tegevuskava kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. härra, härra Elha Trui ütles, et era, enamus nendest konkreetsetest tegevustest, mis on valges raamatus on toodud, on tegelikult selle pika perioodi teiseks, äh, teiseks pooleks, kuid meie tahaksime teada, mida tehakse siiski lähitulevikus. härra Liberatski järgmisena. suur tänu ma vaatasin seda dokumenti ja mul tekkisid kahesugused tunded. kõigepealt olemasolev valge raamat eh, on praktiliselt läbi. ja eh, nüüd on tõstatatud jälle olulisi teemasid. võib öelda nii, et põhimõtteliselt võib niisuguse valge raamatu vastu võtta. aga mulle tundub, et midagi on puudu vaadates seda perspektiivi kakskümmend pluss kakskümmend eh, aastani kaks tuhat viiskümmend, siis tegelikult on puudu see, et millised on kahe tuhande neljakümnenda aasta SKT tasemed, kas eh, transpordi, nõudlus transpordi järele kasvab, kas see tähendab seda, et me reisime sama palju sellepärast, et tulemas on nii kvalitatiivsed kui kvantitatiivsed muutused. mõtlema peaks ka sellele, millised, millist transpordivõimekust meil vaja on, milline peab olema transpordisüsteemi võimekus, milline on see kvalitatiivne ja kvantitatiivne visioon, kuidas me seda kõike saavutame mina arvan, et me peame seda saavutama samm-sammult ning eh, komisjoni eh, positsiooni on võimalik tugevdada liikmesriikide abil ning me peame vaatama, kui palju selles on Euroopa meetodit ette nähtud. Euroopa meetod tähendab seda, et meil on kontinentaalne süsteem, mis puudutab eh, ütleme näiteks lennuliiklust, kui on tuhapõl-, tuhapilv, siis meil on olemas mingi alternatiivne süsteem. näiteks eh, on olemas eh, siis meil kasutada maanteede süsteemi ja niisugust asja ei ole ma selles näinud. meie visioon, milline see peaks olema, just nimelt keskkonna eh, suhtes, kas me peame rääkima keskkonnast globaalselt? kas transport on selline asi, mis parandab meie elustiili, ta peaks eh, parandama ka meie konkurentsivõimet kui me vaatame nelikümmend, viiskümmend aastat ajaloos tagasi, siis riigid olid riigid olid võimelised ehm, ehitama suuri eh, infrastruktuuriprojekte, aga praegusel hetkel me ei ole isegi neid võima-, võimelised teenindama ja käigus hoidma. suur tänu, nüüd ma ka ütlen mõned sõnad omalt poolt. Eh, mulle tundub, et ehm, väga lihtne on niisuguse teksti suhtes, nagu praegu meie ees on, võtta negatiivse seisukoha. ma nüüd kuulasin inimesi, kes ütlesid, et tegemist on tekstiga, mis on radikaalselt kaldu ühele poole või teisele poole. ja praegusel hetkel härra Kross peab olema nagu Saalomon siin oma tarkusega. nii et, et me peaksime vältima eh, ja seisma vastu eh, valge raamatu radikaliseerumisele tegelikult mina ei näe eh, selles raportis kusagil eh, olevat kirja pandud eh, selliseid samme, nagu mõned siin välja tõid. siin räägitakse siin, siin ei räägita autode e, keelustamisest, seda pole siin kusagil öeldud, öeldakse, et lihtsalt e, peaks olema vähem autosid, kes kasutavad fossiilkütuseid. nüüd turg, ma muidugi mõõdan, et turul on olemas oma roll, ma saan aru, et turgu on vaja, aga turg ei ole jumal me ei saa lasta kõiki asju äh, turul otsustada, sellepärast et kui me nii teeme, siis on tulemuseks suur õnnetus me ei saa kogu aeg rääkida seda, et laseme turul kõiki otsustada. sellepärast, et vaadake, kuidas turg otsustas finantssektoris. meil olid igasugused eesmärgid ja vaadake, kuhu me oleme jõudnud. nüüd, mis puudutab seda sotsiaal, sotsiaalset elementi selle hõlmamisest, siis minu arvates on tegemist suure väljakutsega siin öeldi, et mikspärast niisugusest asjast siin räägitakse, et hoopis see peaks olema tööhõivekomisjoni eh, pädevus. aga tegelikult me vaatame sotsiaalset eh, elementi sellepärast, et me näeme, kuidas transpordisektoris eh, käsitletakse töötajaid, kuidas käsitletakse tarbijaid ning see on väga oluline osa, see on põhimõtteline osa transpordipoliitikast ja meie eh, transpordiinimestena peame tegelikult eh, eh, oma sõna selles kaasa ütlema. sellepärast, et me ei saa öelda, et kõik asjad, mis puudutavad tööhõivet, jäävad ainult tööhõive keskkonnakomisjoni hooleks või see, mis puu-, et kui räägime keskkonnast, siis see peab olema ainult keskkonnakomisjoni öö, ehm, osa. meil on ka oma öö, roll mängida. nüüd, mis puudutab eh, tar-, reisijate õigusi, siis mina olen nende osas üsna ähm, õnnelik, aga tegelikult me peame küsima, mikspärast üldse tekkis vajadus seadusloome järgi ähm, reisijate õigusi regu-, reisijate õiguste vallas ja ma arvan uuesti, et tegelikult see on nagu meie roll eh, tagada see, et et tarbijad oleksid kaitstud igasuguste liialduste eest ja see eh, on ehm, meie roll eh, tegeleda seadusandlusega selles vallas ja see valge raamat ongi Euroopa, eh, Euroopa visiooniks. ma tean, et liikmesriigid on endale ehitanud ümber müüre, istunud kaevikusse aga üks, ükshaaval me ei saa kaitsta Euroopa visiooni, me peame tegema seda koos. me peame eh, vaatama ka, milline on Euroopa lisandväärtus ning see tähendab, et lisandväärtus tuleb ka, ehm, tuleb ka vastutusest, mitte ainult tarbijate ees, vaid selles mõttes, et me saavutame tasakaalu transpordi vallas ja sellepärast mina olen üsna optimistlik ma arvan, et me saame niimoodi minna edasi, parlament ja komisjon eh, ka üheskoos niimoodi, et me tõepoolest eh, eh, loome selle visiooni aastaks kaks tuhat viiskümmend, aga loomulikult on seal ka vahesammud, olgu siis aastaks kaks tuhat viisteist või mis iganes. meil on vaja vaadata, mis juhtub aastal kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend, aastal kaks tuhat viiskümmend, aga ma soovita-, sooviksin, et te mõtleksite positiivsemalt, eh, mitte nii negatiivselt. härra Kross, kas te soovite uuesti sõna võtta? jah, suur tänu. ma tänan kõiki, kes sõna võtsid. siin on väga palju olulisi asju, teen lühidalt. mulle tundub, et äh, Euroopa Parlament eh, peab eh, osalema aktiivselt selles eh, raportis. me peame olema väga julged. sellepärast, et siin on öeldud väga palju populistlikke mõtteid välja sellepärast, et tegelikult kõige lihtsam viis asjade lahendamiseks on nii, et sa teed kodus oma asju ja üldse ei mõtle, mida tehakse teistes liikmesriikides. E, tegelikult e, meil on ju vaja, me oleme korduvalt öelnud, et meil on vaja ühtseid reegleid, mitte kahtekümmet seitset erinevat reeglistikku meil on vaja võidelda maksudumpingu vastu e, ja nii edasi. kui me vaatame praegust eh, raudteesüsteemi, siis on nii, et kui Euroopa jaoks lahendusi ei leita, eh, on asjad väga halvad ja võib-olla meie koos komisjoniga suudame leida selliseid lahendusi, mis teevad elu paremaks nii selle sektori jaoks kui meie kodanike jaoks. nii et äh, ikkagi äh, hoidkem silmapiiril aastat kaks tuhat viiskümmend, aga meil peavad olema ka väga selge, mida me tahame järgmise kümne aasta jooksul saavutada. nüüd järgmine asi, raha, raha on olemas, nii nagu ütles Jackie Foster. aga küsimus on selles, kuidas me seda raha kulutame. sest ka igas liikmesriigis on raha ja tegelikult öö, poliitiline otsus on see, kuidas me raha kasutame ja siin me peame olema väga julged me igatahes küll ei tee midagi Euroopa Liidu eh, transpordi jaoks, kui me paneme paika kolmsada prioriteeti. mina arvan, et me ikkagi peame koondama tähelepanu kümnele, viieteistkümnele eh, projektile eh, ja näiteks võib-olla see kolmekümneprotsendiline raudtee kasutamise suurendamine, see võiks olla selliseks eesmärgiks küsimus on ikkagi väga suuresti poliitilises tahtes. nii et ma arvan, et tegelikult me peaksime suhtuma sellesse finantseerimise küsimusse eh, positiivselt ja tegelikult ma eh, ootan meie edasisi arutelusid, sest eh, see on kõikide meie huvides jõuda konsensuseni ja me peame saatma siit Euroopa Parlamendist kõikidele selged signaalid. suur tänu äh,. raporti äh, esialgne variant peaks saama välja, valmis septembriks ja hääletus tuleb äh, meie komisjonis novembri lõpus, niisugune on siis meie ajakava. ja härra Kross asub tööle. suur tänu ja nüüd siis järgmine päevakorrapunkt äh, see on ähm, väga vastuoluline ühtne Euroopa raudteepiirkond. siin me hakkame nüüd vaatama muudatusettepanekuid, meie raportöör on proua äh, Serakiani. suur tänu, esimees esimees sekkub ja ütleb, et äh, kes soovivad äh, sõna võtta, andke varakult märku, siis ma saan äh, planeerida seda, kui pikalt keegi võib rääkida. vabandust, et katkestasin teid, palun jätkake, proua Serakiani. tahaksin tänada variraportööre. meil on olnud terve rida kohtumisi ning äh, jätkame kohtumistega. tahaksin tänada ka kõiki transpordikomisjoni liikmeid kes on aidanud mul koostada seda esimest, esialgset ettepanekut. see on viissada üheksakümmend kuus muudatusettepanekut. ja ma üritan neid jagada suurematesse valdkondadesse kõigepealt lahti, lahtisidumine, infrastruktuuri majandamise ja veoteenuste lahusus reguleeriv asutus. ja siis turu toimimine. mis puudutab reguleerivat asutust, siis meil on väga palju muudatusettepanekut artiklile viiskümmend viis, mis puudutab reguleeriva asutuse korraldust, ma toetan neid muudatusettepanekuid, sellepärast et leian, et need aitavad parandada äh, reguleerija korralduslikku suutlikkust, kõneleja katkestab. ja aitavad meil tagada, et reguleerijal on piisavalt personali, et korsa, korralduslike küsimustega toime tulla. siis härra Pahv esitas mõningad muud muudatusettepanekud, mis toetasid, mis rõhutasid, kui oluline on sõltumatus reguleeriva asutuse puhul ja väga paljud muudatusettepanekud puudutasid ka liikmesriikide parlamente ja nende kinnitust äh, küsimuste puhul, äh, mille puhul äh, reguleeriv asutus on soovituse andnud, siis muudatusettepanek viiskümmend kuus ja viiskümmend kuus A. siin on esitatud, härra Tremosa on esitanud muudatusettepaneku tähtaja kohta ja härra Tremos on teinud muudatusettepaneku kahe nädala rakendamise puh-, kohta. rohelised on esitanud teise muudatusettepaneku, ähm, kus on samuti tähtaeg. ja siis äh, Euroopa Komisjonile apellatsioonide esitamine kakskümmend tööpäeva, ähm, algselt oli siin mainitud äh, üks kuu, härra Pahh on rõhutanud, kui oluline on sõltumatu, sõltumatus reguleeriva asutuse puhul, samuti ka karistused, sanktsioonid, trahvid, mida mainivad erinevad muudatusettepanekud reguleeriva asutuse roll sõltumatute otsuste langetamine. artikkel viiskümmend seitse, selle kohta oli samuti terve rida muudatusettepanekuid ja millest mõned pöördusid tagasi minu algse ähm, ettepaneku juurde konkreetse komisjoni eesistumisel tegutseva võrgustiku mõtte juurde. härra Koosa soovib äh, luua andmebaasi ja härra Kuhn aga tahaks, et liikuvuse peadirektoraat esindaks seda küsimust ja kaasaks seejuures konkurentsivõime peadirektoraadi. siis on ka reguleerijate võrgustiku kohta muudatusettepanekuid ja nemad peaksid suutma tegutseda rohkem kui ühte liikmesriiki hõlmavate probleemide puhul. härra Kanjan ja härra Kisan on esitanud selliseid muudatusettepanekuid. siis äh, mõningad nendest muudatusettepanekutest on mulle meeltmööda. ka selles osas, mis puudutab Euroopa reguleeriva asutuse loomist. see oli ka minu algses äh, dokumendi projektis sees on muudatusettepanekuid, mis reguleerivate asutuste rolli suurendaksid rahvusvahelistes, rahvusvahelises kontekstis. teised jälle on selle vastu, et reguleeriv asutus saaks olla näiteks vaatlejaga infrastruktuuri haldajate koosolekutel. nii et äh, siin siis käsitletakse tervet rida võimalikke pädevusi reguleerivate asutuste võimalikke volitusi ja pädevusi ja komisjoni rolli seoses äh, selle asutuse volitustega. mina isiklikult püüan esitada teksti ettepaneku, mis tugevdab reguleerivate asutuste rolli ja äh, kaalub ka reguleerivate asutuste võrgustike võimalust, siis äh, teine asjaolu, mida tuleb käsitleda, on äh, reguleerivate asutuste sõltumatus, ma pidin siin oma seisukohti muutma, et jõuda üksmeelele. üksmeel on minu meelest oluline. nii et äh, mulle meeldiks, kui Transpordikomisjon toetaks äh, üldjoontes minu ettepanekut, siin on muudatusettepanekuid, mis on algset raporti projekti muutnud mõningaid muudatusettepanekuid olen esitanud ise, äh, mida härra Kuhn on ka toetanud. Äh, sõltumatu sammud äh, infrastruktuuri haldajate poolt ja läbipaistvus, meie uued sõnastused aitavad täpsustada, kes mille eest vastutab ja ja mõningates liikmesriikides on haldusettevõtted ka nende tähendust on siin täpsustatud, siis äh, infrastruktuuri majandamise ja veoteenuste lahusus, see mõte on mulle meeltmööda, mulle meeldib äh, infrastruktuuri majandamise lahtisidumine ja ka seal on erinevaid ettepanekuid sellega seoses näiteks äh, rahaliste vahendite üleviimise piiramine ühelt infrastruktuuri majandamise ettevõttelt teisele, siis äh, teatavate sõltumatuse eeskirjade austamine majandamise ja haldustasandi poolt kuid mis puutub muudatusettepanekutesse, mis äh, lähevad lahususe osas täiesti teistsuguses suunas, härra Vild on teinud sellise muudatusettepaneku ja härra Pahh on teinud sellise muudatusettepaneku äh, samuti, mis puudutab äh, struktuurilisi eristamis- või lahustami-, lahutamismeetodeid, mis peaksid samas võimeldama investeeringuid ja kolmandaks, rahastamine on äärmiselt oluline, siin me räägime artiklitest kaheksa ja üheksa, siin on esitatud terve rida muudatusettepanekuid. toetan neid muudatusettepanekuid, mille on esitanud härra Ziljan, härra Kross. Nad rõhutavad, kui oluline on, et liikmesriigid loovad investeerimiseks soodsa keskkonna infrastruktuuri majandades, siis äh, mõned sooviksid äh, mitte siduvat arvamust äriplaaniga seoses äh, kõrvaldada ja siis regionaaltasandi küsimus siis sõltumatuse nõrgendamine on vanadele meetmööda, siis turu avamine, ka sellega seoses on terve rida muudatusettepanekuid. ma põhimõtteliselt ei ole turu avamise vastu, kuid toetan meie komisjoni liikmete üldist arvamust, et me peame põhjalikult kaaluma, kuidas seda ümbersõnastatud dokumenti kirja panna. iseäranis, mis puudutab avatust. härra Tremosa, Kanchan Fidanza on esitanud muudatusettepanekuid ja kutsunud üles liikmesriikide reisijate transporditurgu avama. härra Fidanza Kanchan on teinud muudatusettepaneku, kus nad on äh, kutsunud üles turgu avama. ja nõudnud ka vastastikuse klausli kaasamist. siin on mitmeid erinevaid seisukohti ja avaliku teenuste, avalike teenuste lepingute puhul võib-olla, kui vajalik, äh, püüan kanda hoolt selle eest, et teha erandeid. siis artikkel kolmteist. ka selle kohta on esitatud äh, muudatusettepanekuid. artikkel kolmteist siis. nagu ütlesin, terve rida muudatusettepanekuid äh, lõike üks kohta. ja see puudutab teenindusrajatisi mõned soovivad, et esimene, et see alalõige, mis muudab lahtisidumise teatamal määral kohustuslikuks, kui tegemist on juhtival positsioonil olevate ettevõtetega, teised aga on pisut leebema lähenemise pooldajad ja soovivad läbipaistvusega seotud nõuete kehtestamist. ja alapunkt nelja kohta on näiteks härra Tremosa esitanud muudatusettepaneku ja soovib, et reguleeriv asutus teeks ettepaneku alternatiivsete lahenduste kohta, kui ei ole võimalik kõikidele taotlustele vastata. rohelised on jällegi esitanud muudatusettepaneku selleks, et reguleeriva asutuse rolli kohta tehtud märkus kustutada konfliktide lahendamisega seoses nagu öeldud, selle artikli kohta esitati tõesti terve rida muudatusettepanekuid kuid äh, on ka veel mõningaid küsimusi, mida ma ei ole niiviisi grupeerinud äh, nende suurte grupeeri-, äh, suurte muudatusettepanekute rühmade alla, kuid on siiski sellegipoolest olulised. artikkel viisteist näiteks ja konsultatsiooniprotsessi laiendamine, nii et see hõlmaks ametiühinguid, tarbijaorganisatsioone, parlamente ja nii edasi ja nii edasi, siis on muudatusettepanekud, mis käsitlevad sotsiaalseid õigusi Äh, samuti kulude kohta artiklid kakskümmend üheksa kuni kolmkümmend seitse. jällegi muudatusettepanekud, äh, mis kutsuvad üles meid kustutama mõningaid osasid äh, reguleeriva asutuse järelevalve näiteks. muudatusettepanekud sada viis, viissada üks ja viissada kaks siis müra, äh, rohelised tahaksid äh, müraga seotud äh, sätted kohustuslikus korras sisse viia, kuid see peaks olema samas kulude osas neutraalne. ja mõned liikmed soovivad kulusid seostada ka teiste transpordisektoritega, nagu näiteks maanteetransport, äh, innovatsioon ja nii edasi. kõik need erinevad elemendid, mis on üks, mis on osaks meie ühtse turu projektist samuti on oluline ka infrastruktuuri määratluse lisas üks, jälle on esitatud terve rida muudatusettepanekuid, kuid ja siis delegeeritud äh, aktide küsimus. ja selles viimases küsimuses ma arvan, et me ei peaks äh, hakkama põhjalikumalt analüüsima, kuidas neid delegeeritud akti pead, akte peaks kasutama, meie jaoks on tegemist äh, küsimusega, mille puhul me oleme kas poolt või vastu. ja meil on, me oleme püüdnud äh, siin vältida vastuolude tekkimist seoses delegeeritud aktidega ja loomulikult püüame jõuda raportööridega üksmeelele. me pidime esialgselt hääletama juulikuus, kuid äh, nüüd on asjad edasi nihkunud äh, ja ma jätkan tööd variraportööridega, mul endal oleks meeldinud, kui me ei oleks pidanud äh, asju edasi lükkama kiire tegutsemine oleks olnud tähtsaks sõnumiks raudteesektorile. ja valge raamat on, oleks komisjonile, valge raamatu puhul oleks meie tegutsemine olnud komisjonile signaaliks ja nii siis ka täna ja hääletamine toimub pärast suvepuhkust. suur tänu ja raportöörile ja liikmetele ütleksin, et augustikuus käsitleme seda küsimust veel ja siis on meil võimalik ehk äh, rääkida kompromissmuudatusettepanekutest, selle asemel, et keskenduda üksikutele muudatusettepanekutele. tõenäoliselt siis äh, kohtume augustis kolmkümmend, äh, kolmkümmend, augustil kolmekümnendal või kolmekümne esimesel ja siis räägime kompromissmuudatusettepanekutest, hääletamine toimub meie komisjonis tõenäoliselt oktoobris, täiskogusse läheb see küsimus novembris, nii et tänu sellele, et me oleme selle toimiku edasi lükanud, võib-olla õnnestub meil rohkem üksmeelele jõuda. ja annan variraportööridele kuus minutit kõneaega ja kõigile teistele neli minutit kõneaega ja kõigepealt härra Kuuna kuus minutit siis äh, variraportööridele ja neli minutit äh, teistele liikmetele. mul on siin umbes äh, viisteist sõnasoovijat. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin omalt poolt samuti tänu avaldada raportöörile tema ülesanne on muidugi äh, tohutu, sellepärast et muudatusettepanekuid on väga palju ja raske on kokku leppida prioriteetidest loomulikult äh, lisaks sellele veel ka äh, väga tihe ajagraafik. komisjon nimelt on üheksa aastat liikmesriikidega üritanud koostööd teha, aga pole mitte midagi suutnud käivitada. nii et mulle tundub, et me peame nii kiiresti kui võimalik midagi omalt poolt ära tegema kuid selleks, et see töö sujuks, on meil vaja väga konkreetseid prioriteete. igas äh, liikmesriigis peab kindlasti olema äh, reguleeriv asutus, äh, struktuur peaks nendel kõigil olema sarnane, reguleerivate asutuste eelarve peaks olema mõistlik ning tal peaks olema siis ka piisavalt personali. lisaks sellele peab reguleeriv asutus olema sõltumatu ning äh, nendel peaks olema ka pädevus konkurentsivaldkondade küsimuste osas. mis nüüd puudutab äh, juurdepääsu suurestamis, suurendamist võrgustikele, see on äh, muidugi kõige tähtsam. tagada tuleb ka õiguskindlus ning äh, töötingimused kõikidele konkureerijatele, mis puudutab nii hindu, raudteede kasutamist, elektrienergia kasutust ja nii edasi, nii et äh, taristu haldamise puhul on vaja väga selget äh, ülevaadet äh, hinnakujundamise kohta, need on asjad, millele on ikka ja jälle viidatud. ning loomulikult peab olema reguleerival asutusel ka juurdepääs kõigele, mis peedutab konkurentsivõime suurendamist mõne aja pärast olen taristu juurde tagasi, kuid kõigepealt rääkisin rahastamisest ja sellest, et me peaksime kokku leppima selle, mida me tahaksime teha. ja, ja mida liikmesriigid tahaksid teha. viis aastat tagasi tegi komisjon omapoolseid ettepanekuid, raportöör vist ka parlamendis oma seitse aastat tagasi, ja nüüd on küll väga oluline, et oleks tagatud keskpikas perspektiivis rahastamine, kuid samal ajal peab olema ka piisavalt investeeringuid liikmesriikide ametkondadelt selleks, et äh, see taristu ka toimiks, toimiks hästi ja oleks koostalitusvõimeline nii palju kui võimalik. selleks, et ei tekiks mitte mingisuguseid tehnilisi tõkkeid. nüüd äh, äh, teenindavad asutused, see on üks võtmeküsimus, aga kuidas tagada piiriülene transport reisijatele, selleks et põhimõtteliselt oleks võimalik istuda kiirrongi peale Berliinis ja äh, sõita Pariisi või sõita Varssavisse või ühe päevaga katta kogu see äh, piirkond ja istudes kogu aeg siis ühel kohal, et, et sellele sellisele marsruudile ei oleks enam takistusi, see on see, mis tuleb saavutada. nii et me peame kindlalt otsustama seda, mida me tahame. ja kokku tuleb leppida ka kompromissides selleks, et saavutada Eh, edu järk-järguliselt. nüüd äh, taristu majandamine. ma olen väga tänulik raportöörile selle eest, et äh, äh, artiklis kolmkümmend seitse on tagasi toodud see, et on lubatud mõlemad mudelid paralleelselt, niisiis haldusmudel ka ja et need on omavahel konkurentsis, on nimelt väga oluline see, et äh, me ei tühistaks asju, mis tegelikult toimivad. nii et mis puudutab seda haldusmudelit, väga paljud kolleegid, sealhulgas ka Rahvaparteis, on väga huvitatud sellest, et äh, meil oleks selline integreeritud mudel paralleelselt, mis ka toimib. me ei tohiks kindlasti seda hakata õõnestama või laiali lammutama, meil on vaja siin mingisuguste miinimumstandardite täitmist, teatud tagatiste andmist et äh, tulevikus ikkagi see, mis täna toimub hästi, saaks oma tegutsemist jätkata. nii et ma kordan, need süsteemid, mis toimivad, peaksid toimima jääma. komisjon peaks aastal kaks tuhat kaksteist tegema lahtisidumise kohta oma ettepaneku. see oleks küll väga tore sellepärast et praegu on meil kakskümmend kaks äh, menetlust kohtu ees, neli lepingu rikkumist sealhulgas, mitte mingisugust kohtulahendit ei ole, seega ei ole meil ka informatsiooni selle kohta, et milline positsioon võtta nii et minu meelest see on kindlasti määrava tähtsusega küsimus tulevikus, et mida me tahame tulevikus selle konkreetse olukorra osas teha. me ei taha, et ke-, et parlamenti nurka surutaks, kes peab äh, pimeduses kobama, samas kui äh, väga olulisi otsuseid äh, langetatakse taristumajandajate poolt, kes siis majandavad äh, sadu miljardeid Euroopas, me räägime siin raudteetunnelitest, sildadest, signaalisüsteemi, signalisatsioonisüsteemidest, nii edasi, kõiki neid tuleb pidevalt laiendada, renoveerida, hallata. me tahame seda, et otsuseid ei langetataks ilma meie äh, osaluseta liikmesriikide jaoks ja liikmesriikides pööratakse need niikuinii vastupidiseks. ma tahan, et nõukogu võtaks väga selge seisukoha. praegu nõukogu tegutseb väga kitsaste marginaalide raames. see on praegu minu meelest see mänguväli ja loodan, et kompromissidega õnnestub midagi saavutada. härra Tremosa, palun järgmiseks. suur tänu, härra esimees. tere pärastlõunat kõigile kõigepealt äh, minu meelest on väga teretulnud, et hääletus lükatakse Transpordikomisjonis juulist edasi augustisse, sellepärast et meil oleks natukene rohkem aega asja uurida ja muudatusettepanekuid esi-, muudatusettepanekuid parandada. ja samas, kui ma lugesin äh, äh, raudtee peadirektoraadi äh, dokumenti Suurbritannia seisukoha kohta äh, Äh, lahtisidumise kohta, siis on see ka väga kena, et me lükkame selle hääletuse edasi. loomulikult äh, raudteede puhul, kui me tahame raudteesid ühtlustada, on kõige olulisem see esimene raudteede pakett väga oluline, suur tänu kolleegidele selle eest, et nad on keskendunud äh, sõltumatutele reguleerivatele asutustele, kellel oleks piisavalt vahendeid ja piisavalt personali nüüd paari, paar kommentaari nende reguleerivate asutuste loomise kohta minu muudatusettepanekutes nõutakse täismahus sõltumatuid reguleerivaid asutusi, kellel oleks piisav äh, haldussuutlikkus ressursside ja personali osas. Äh, viissada kaheksakümmend kuus muudatusettepanek siin öeldakse väga selgelt, et äh, personali hulk peaks otseselt olema sõltuvuses turuvajadustest reguleeriv asutus e, ei peaks, peaks viima läbi juurdlusi ka probleemide korral. toetan seda, et ka komisjoni juures oleks reguleeriv asutus, reguleerivatel asutustel liikmesriikides peaks olema andmebaas, millel on juurdepääs ka Euroopa Komisjonile, on väga oluline minu jaoks ka muudatusettepanek viissada üheksakümmend üks mina ja proua Bilbao oleme sellistest Euroopa piirkondadest, kus on äh, väga tugevad autonoomsed parlamendid, kellel on äh, oma maksupädevus ja sellepärast me oleme muutnud siin äh, rahvusparlamendi termini ära vastavaks parlamendiks, nüüd mis puudutab muudatusettepanekut kuussada üks, mina tegin ettepaneku, et see periood oleks reguleerivatele asutusele kaks nädalat kuid realistlikum oleks vist äh, härra Kraameri ettepanek kakskümmend tööpäeva, nii et ma toetun temaga. nelisada kakskümmend üks muudatusettepanek, siin ma teeksin ettepaneku, et reguleerivad asutused peaksid välja arendama alternatiivsed lahendused, seda koostöös kõikide mm, huvitatud osapooltega, see on meie jaoks väga-väga oluline ning äh, olen teinud ka ettepaneku Äh, muudatusettepanekus kuussada üheksateist, mille kohaselt reguleeriv asutus peaks kaks korda aastas kokku, äh, kohtuma ka tarbijate organisatsioonidega, nii kaubatransportijatega kui ka reisijatega, selleks et äh, saada aimu siis ka nende seisukohtadest. mis puudutab nüüd Euroopa Komisjoni rolli suurendamist, siis mina olen teinud ettepaneku muudatusettepanekus kuussada seitseteist pöörduda, võimaluse pöörduda komisjoni poole piiriüleste konfliktide korral, see on meie jaoks samuti äh, suurt kaalu omav teema. kuussada kakskümmend viis muudatusettepanek, siin ma olen teinud ettepaneku, et riiklikud reguleerivad asutused peaksid äh, oma töö kohta infot vahendama otsuse langetusprotsesside kohta samuti ja selle osas, kuidas nad äh, siis tegutsevad praktiliselt. komisjon peaks samuti tagama selle koostöö sujumise nüüd Euroopa reguleeriva asutuse loomise kohta. siin ma teeksin ettepaneku, et aasta kaks tuhat kaksteist lõpus peaks Euroopa Komisjon esitama seadusandliku eelnõu selle kohaselt, ma tean, et on väga palju kolleege nagu härra Rikei ja härra Grosch on teinud ettepaneku siin viie aasta pärast, kuid tegemist on juba praegu ümbersõnastamise dokumendiga, me räägime siin reguleerivatest asutustest, mis peaks toimima, nii et minu meelest siin äh, ei ole rohkem aega kulutada ja nüüd see lahtisidumise küsimus. mina toetan seda mõtet, et äh, taristu haldajate ja raudteeoperaatorite vahel peaks olema väga selge lõhe äh, ja avalikud vahendid, mis on mõeldud üheks tegevusvaldkonnaks, ei peaks olema ülekantavad teise valdkonna jaoks. kuid muudatusettepanekud kuus, viis, neli, kuussada viiskümmend neli ja kuussada viiskümmend viis, see on minu miinimumnõudmine, nii nagu härra Kuhn ütles. ma ei taha kindlasti siin kuidagi ohustada neid süsteeme, mis Euroopas täna paremini töötavad, kui, kui siin on ette nähtud, nii et ma toetan kindlasti seda ettepanekut, et Euroopa Komisjonil palutakse edasi siis turuanalüüsi ja organisatorsete struktuuride analüüsi selleks, et äh, et mõlema struktuurse mudeli pluss- ja miinuspunkte hinnata natukene parema. ilma taolise empiirilise uuringuta oleks väga äh, raske minul toetust avaldada neid muudatusettepanekuid, mis nõuavad ähm, äh, taristu majandamise ja, ja raudteeoperaatori äh, tegevuse lahkulöömist reisijate turg, äh, turu avamine, ma olen esitanud ka selles osas muudatusettepanekuid, kuid olen siit avaliku sektori äh, kohustused välja jätnud ja nüüd selle ümbersõnastamise rakendamine. muudatusettepanekus kuussada nelikümmend kuus teen ettepaneku, et liikmesriigid peaksid sisse tooma haldussätted äh, ja seadusandluse kaheteistkümne kuu jooksul pärast selle ümbersõnastamise direktiivi jõustumist. Äh, nõukogu on palunud kaheksateist aastat, Hispaania näiteks teiste liikmesriikide seas viis aastat, see on täiesti vastuvõetamatu minu jaoks, toetan ka vastavustabeleid ja loodetavasti need sellest ümbersõnastamisest välja ei jää. suur tänu, järgmisena härra Siile. suur tänu. mina tahaksin soovida meie raportöörile palju jõudu ja edu me loodame, et kõik asjad arenevad edasi. nõukogu põhimõte on üks samm tagasi kõigest sellest, millest me siiani oleme kokku leppinud. meie tahaksime, et meie eesmärgid oleksid ambitsioonikamad. me peame tegutsema muidugi vastutustundlikult ning me peame saavutama hea kompromissi kõigepealt komisjonis, siis täiskogu istungil ning eh, võib-olla minu eh, jutt oleks teistsugune, on teistsugune praegu kui siis, kui seda edasilükkamist ei oleks olnud. loomulikult eh, riiklikud riiklikud reguleerivad asutused, see on põhimõte, mida tuleb toetada nii et ma olen kahtlemata niisuguse mõtte poolt ja ning see oleks üks osa kompromissist. nüüd eh, rääkides teenustest ning eh, võimalustest, mida raudtee-ettevõtted selle juures saavad, siis kui tegemist on niisuguste juhtumitega, kus nähakse ette lahtisidumist, on vaja mõelda näidetele, me võime võib-olla kasutada näiteks lennundust, näiteks Lufthansa maapealsed teenused ja ka e, muud teenused ei teeninda mitte ainult Lufthansa lennukeid, nad teenindavad ka teisi lennukeid ja see oleks üks niisugune võimalus, mida võiks saavutada ka ära raudtee, sellepärast et lennunduses see töötab üsna hästi nüüd üks asi, mis ei ole oluline teiste maade jaoks, aga on oluline Baltimaade jaoks. E, e, need on seotud e, artikliga kolmkümmend üks, kolmkümmend kaks, see on juurdepääs infrastruktuurile, see puudutab läbiväärtuseid ning siis mina sooviksin küll, et me leiaksime hea kompromissi selle vahel, mida pakkusin välja mina ja mille pakkus välja härra Boltšiitis sest meil on tegelikult väga hea väga hästi eh, jagatud reisijate ja eh, kaubavedude turg, seal on, need on väga hästi tasakaalus loomulikult on vaja katta kulud. seepärast peab olema kindlaks määratud ka turuhind kuid turuhind ei tohi olla mitte mingis juhul äh, madalam kuludest. nüüd teine asi on garantiid. Äh, ning äh, võimalus üldse tagada kaubaveod. on olemas väikesed ettevõtted, kes kasvasid välja varasematest monopolidest ning nendel oli võimalus saada garantiisid, sellepärast on oluline muudatusettepanek kakssada kaksteist ja mul on tegelikult ka teatud mõtted selle kompromisside strateegia osas, võib-olla on ka paremaid võimalusi, aga minu arvates me peaksime leidma niisugused kompromissid, mis oleksid võimalused, mis oleksid võimalikud mitte võib-olla kõige tähtsamate küsimuste jaoks. kõigepealt seal teha kompromissid ja siis otsustama ära kõige tähtsamad küsimused. sest võib-olla lihtsam on leida kompromissi mitte nii väga tähtsas küsimuses. sellepärast, et lahtisidumine on kahtlemata üks võtmetähtsusega küsimusi e, e härra Kramer, ma tõepoolest tahan tänada raportööri aga ma pean ütlema, et eh, oleks võimalik olnud teha ka paremini koostööd. Eh, meile lubati siin kompromisse, aga kompromissid oleksid pidanud esi-, olema esitatud ka eh, kirjalikult, aga ka see praegune arutelu, mis siin on, on juba toimumas tegelikult kolmandat korda, me räägime siin ikkagi teenustest, me räägime siin regulat-, regulatiivset, eh, regulatiivasutustest, reguleerivatest asutustest ja nii edasi, aga tegelikult meil on aega väga vähe. Eh, me kirjutasime ühise kirja eh, kahe tuhande seitsmendast aastast alates peaks olema raudteesüsteem vaba, avatud Euroopas, aga me oleme seda arutanud, probleeme on palju ja praegusel hetkel on eh, meil tohutu surve, üheksa aastat nagu mitte midagi eriti ei toimunud ja nüüd on eh, kohutav press peal. huvitav, mikspärast see niimoodi on? tundub mulle, et eh, asi on kohtus, võib-olla tegelikult kardetakse, et kohus eh, eh, hoopis otsustab eh, küsimused ära liikmesriikide kasuks ja nüüd siis praegusel hetkel on surve väga suur. aga mina näen asja nii, et kahe tuhande esimese aasta seadusandluse alusel tuleb meil öö, otsus kohtust ja seal siis vaadatakse, kas eh, riikide süsteemid vastavad eh, eh, sellele seaduse sõna, mõttele ja sõnale. seda peab otsustama kohus. ja komisjon ütles, et just nimelt selle otsuse valguses tehakse muudatused raudteeturu osas põhimõtteliselt eh, praegu eh, me jõuame tagasi selle eh, avalduseni, mille komisjon tegi kahe tuhande kuuendal aastal ja see oli tunduvalt karmimalt sõnastatud kui kahe tuhande esimese aasta tekst. ja nüüd me küsime siis, mikspärast komisjon ei käsitlenud kõike seda oma raportit, sellepärast et tegelikult nendel on ju ainult algatusõigus selles valdkonnas. meil ei ole sellega mitte midagi pistmist, sellepärast et ainult komisjonil on algatusõigus. ja ikkagi tundub, et komisjonis mõeldakse eh, kaht moodi. Eh, ühed arvavad, et, eh, et raudteed on väga huvitavad, aga teised arvavad, et raudtee on kõige olulisem transpordiliik ja eh, parlamendis eh, on ka inimesi, kes tahaksid kasutada ära sellist mõtteviisi ning eh, niimoodi mõjutada kohtu, Euroopa Kohtu otsust, aga meie roll ei ole mitte siin kedagi kallutada, kohtunikud peavad langetama oma otsuse ise. mis puudutab võrkude avamist, siis siis eh, eh, ma ei tea, kuidas siin asjad lähevad, näiteks Hispaanias mm, on, eh, me võime infrastruktuuri lahti siduda ettevõtetest, teha seda nii karmilt kui võimalik, aga võib-olla nad ei saagi seda üldse teha, sest lihtsalt seda, nende süsteem seda ei võimalda. aga tegelikult peaks reguleeriv asutus otsustama näiteks, kas teiste Euroopa osades on see võimalik ja kui me oleksime niimoodi juba tükk aega tagasi tegutsenud, oleksime me olnud üsna kaugele jõudnud. otsus on vaja langetada kiiresti, minu arvates see on nüüd kogu selle asja iva ja e, ühesõnaga siin, aga praegu öeldakse jälle, et, et ärgem öö, e, otsustagem asju ära, vaid rääkigem põhimõttelistest küsimustest. aga e, vaadake, mis juhtub Itaalias, Saksamaal. Euroopa standardid, reeglid Äh, kui nad kõike seda jäävad ootama, et mis tuleks Euroopast, siis võib-olla lähevad ettevõtted vahepeal äh, pankrotti, sellepärast on meil vaja äh, väga tugevat sõltumatut reguleerivat asutust, kes nende mm, asjadest hoolitseb. läbipaistvus loomulikult väga oluline, härra Kuhn ka viitas sellele. ja me toetame tema muudatusettepanekut selles valguses juurdepääs teenustele, see on erakordselt tähtis. see võimaldab uutel eh, ettevõtetel tulla turule. meie ei ole ju mitte kuidagimoodi öelnud, et reguleerivat asutust peaks kuidagimoodi nõrgestama. mina enam ei sellepärast, et kui näiteks ei ole võimalus saada eh, kohti, eh, siis eh, seda probleemi saab lahendada reguleeriv asutus. see on tõepoolest kõige tähtsam küsimus. kui me suudame langetada mõistlikke otsuseid, kui me siis mm, Äh, kui me siis avaldame survet komisjonile, siis on see hea, sõltumatu sellest, sõltumata sellest, milline tuleb otsus. proua Vils, minu jaoks on olulised neli punkti. Äh, kõigepealt äh, punkt kakssada kuus, see puudutab teenuseid. kakskümmend kaks tuleks ära kustutada Eh, teenused on äärmiselt olulised kogu transporditeenuste väljakujundamise juures ning on vaja veel üks lahutamine ära teha. Eh, raudtee mm, ja remont. remont ei peaks kuidagimoodi kahjustama eh, raudteede tõhusat kasutamist. on mitmesugused raudteetranspordi valdkonnad Eh, mis on olulised eh, kodanike jaoks, tarbijate jaoks ja siin peab leidma häid lahendusi. on oluline, et meil oleksid integreeritud raudteeettevõtted. Eh, oli üks kiri Saksa raudteeettevõttest saadetud Euroopa Parlamendile ja seal öeldi, et on selline risk, et Deutsche Bahni töötajad äh, saavad kahjustatud äh, transpordipoliitika tõttu. nüüd kliimamuutused. sellepärast ähm, on vaja julgustada kasutama raudteetransporti, kui me tahame heitmeid vähendada. föderaal valitsus peab eh, raudteetransporti kõige tõhusamaks vahendiks heitmete vähendamise teel. nüüd eh, lisa eh, kuus üheksa. siin on ettepanek miinimumteenuste osas ja räägitakse ka streikidest. minu arvates streigid tulevad siit ära kustutada, streik on inimõigus. artikkel üksteist inimõiguste konventsioonist ütleb, et streik on absoluutne õigus. see on põhiõigus. ja see on ka äh, paljudes, paljude riikide põhiseadustes kirja pandud, sellepärast ei peaks komisjon sellega tegelema. paljud liikmesriigid tunnustavad äh, streigiõigust põhiõigusena. sellepärast me peame siin ära kustutama selle viite miinimumteenustele streigi korral nüüd muudatusettepanek kaks viis kaks, see puudutab eh, delegeeritud akte eh, siis põhjenduspunkt kuuskümmend viis, ta, see on sellega seotud ja põhjenduspunkt kuuskümmend viis tuleks ära kustutada. meie arvame, et see õigustab liikmesriikide pädevuste üleandmist Euroopa Komisjonile. ja sellel on terve rida poliitilisi ja demokraatlikke eh, järelmeid. nüüd parlamendi kontroll ja eh, erinevate huvide tasakaalustamine, see saab kahjustatud, kui niisugune põhjenduspunkt sisse jääb mis puudutab äh, mm, koostalitusvõimet, siis äh, ma tahaksin öelda midagi kompromissmuudatusettepanekute kohta. Äh, meil on vaja integreeritud raudteesüsteemi, see on oluline tuleviku seisukohast. me lükkame tagasi need muudatusettepanekud ja Deutsche Bahn on ka sellega nõus ja ametiühingud. suur tänu juhin tähelepanu sellele, et Euroopa raudteed ei tähenda ainult Deutsche Bahni. ja nüüd lähme edasi teiste kõnelejatega, need, kellel on neli minutit kõneaega ja härra Roš suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada raportööri selle tõsise töö eest, mille ta on ära teinud. ja soovin edu tulevikuks. ma loodan, et me ei hakka siin muudatusettepanekute abil omaenda raudteeettevõtete huvisid kaitsma, äh, muidu lisandub meie muudatusettepanekute äh, läheb veel terve rida muudatusettepanekuid, me peame keskenduma Euroopa raudteevõrgustikule ja tegema seda Euroopa vaatenurgast lähenedes. ja kõik see, mida me kodus teeme, ei pruugi alati Euroopa hüvanguks just kõige parem lahendus olla, me tahame rohkem kaupu transportida raudteele ja reisijaid ja selleks on meil vaja paremaid taristuid, sellest rääkisime juba kümme aastat tagasi ja tahame ka õiglast hinda ja tahtsime paremat koolitust, vastastikust kvalifikatsioonide tunnustamist, me ei tahtnud, et oleks, toimuks palgadumpingut, me ei tahaks, et tahtnud, et palku sunnitaks alla ja me ei tahtnud halbu töötingimusi. täna aga me peame hindama, kas me oleme soovitud eesmärgid saavutanud või mitte ma arvan, et me peame vaatama, mis praktikas on aset leidnud. mina leian, et me ei ole oma eesmärke saavutanud kaugel sellest. me ei ole neid saavutanud sellepärast, et seadsime endale terve rea eesmärke, kuid praktiliselt ükski liikmesriik ei ole neid eesmärke arvesse võtnud ja enda kohustanud neid täitma. niisiis järelduseks võib öelda, et kui, kui me tahame Äh, et praegusel hetkel leiab äh, ilma igasuguste õigusaktideta aset järgmine äh, areng, vähem reisijaid, vähem kaupu raudteele, vähem töökohti raudteel meie aga peame rõhutama seda, et me tahame, et meie raudteed oleksid tõhusad, me tahame, et raudteedesse investeeritakse, me tahame, et töökohad raudteesektoris jääksid alles. ja kui teie hakkate siin kaitsma liikmesriikide perspektiive, siis te võib-olla tahate midagi hoopis vastupidist. me peame aga ministritele ütlema, et praegusel hetkel me ei anna oma raudteedele võimalust, me ei anna neile võimalust areneda oma oma potentsiaali ära kasutada ja kui, kui me tegelikult meil ei tohiks olla mingisuguseid erinevaid eeskirju, meil võiks olla üks agentu-, agentuur ja liikmesriigid peaksid hindama, et kas liikmesriikide sise-eeskirjad on sobivad kõigile või mitte, me ei peaks hakkama siin teiste inimeste edusammudele jalga ette panema. aga mida me siis tegelikult teha saame? taristud, taristud vajavad piisavaid piisavat rahastamist ja meil on vaja võrdseid tingimusi kõigile. ja siit tuleme jällegi tagasi läbipaistvuse küsimuse juurde. kui teile meeldib läbipaistvus, kui teil ei ole järelevalve ja läbi, läbipaistvusega probleeme, on meil vaja reguleerivat asutust meil ei saa olla reguleerivat asutust, keda maksab, kelle eest maksab see, keda kontrollitakse, see ei toimi jalgpallis ega ka raudteesektoris. mis puudutab raha, siis äh, ärge liigselt muretsege, kui äh, on avalikud finantsid, ma tean, et Itaalias on olukord pisut teistsugune ja saalist kommenteeritakse ilma mikrofoni kasutamata. ja mis puudutab teenuseid, siis ma arvan, et selles osas ei ole vaja muretseda ja kui me räägime äh, maksumaksja rahast, äh, siis maksumaksja rahasid investeeritakse mingitesse teenustesse selleks, et tagada nende teenuste pakkumine ja infrastruktuuri kasutatud, äh, infrastruktuuri investeeritud rahalised vahendid on ette nähtud infrastruktuuri parandamiseks ja alati võib hinnata, kas on kasutatud neid vahendeid eesmärgipäraselt või hoopis, või hoopis mingil teisel põhjusel, niisiis järjepidevus ja õiged vastused mis äh, on raudtee jaoks soodsad. lahti sidumine. minu seisukoht ei ole muutunud. mina isiklikult olen endiselt äh, tänagi veendunud, et mitte ükski riik ei suuda põhjendada, miks selles riigis oleksid äh, teenustesektor mõjutaks infrastruktuuri ja langetaks otsuseid selle üle, kes võib taristuid kasutada ja kes mitte. lahtisidumine on minu jaoks ainuõige ja loogiline, aga kui kaugele me sellega peaksime minema, selle üle võime veel arutleda, aga igal juhul ei tohiks me asuda turgu meenutama. härra Elka Traavi kui suudaksite piirduda nelja minutiga, oleks mul väga hea um,. Ja, het is een technisch complex politiek geladen dossier. tegemist on tehniliselt väga keerulise toimikuga ja seetõttu soovin raporteerile edu järgnevateks kuudeks. ma arvan, et me peame meeles pidama seda, et meie peamine eesmärk on kanda hoolt selle eest, et meie raudteesektor saaks meie võetud meetmetest kasu. et see on ja nendest meetmetest oleks kasu nii raudteetarbijate jaoks kui ka raudteesektoris töötajate jaoks ja sellega seoses äh, oleme me kõik nõus, et äh, reguleerival asutusel peavad olema vajalikud pädevused, äh, oskused selleks, et ülesandeid täita, kuid tuleb kanda hoolt ka teiste valdkondade eest. meie võrgud peavad olema turvalised, me peame turu toimimisega seotud probleemidele leidma lahenduse ning samuti peame vaatama, kas on võimalik võib-olla alustada mõningate raudteekoridoride puhul nii-öelda väiksemamahulise ühtse turuga. ja äh, me peame selle põhjal vaatama, mida tuleb teha selleks, et äh, meie saavutaksime oma eesmärgid võimalikult tõhusalt, ilma nõudmata liikmesriikidelt miljardeid, mida neil pole. siis äh, on mitmeid küsimusi, mis vajavad lahendamist, erinevaid kuluartikleid, mida tuleb analüüsida. ja võib-olla siinkohal võiksime analüüsida näiteks ka konkreetselt tariife. seda, kui palju võrgu kasutamine maksab, liikmesriikides on need kulud erinevad, nii et võib-olla oleks äärmiselt huvitav, kui jõuaksime mingite ühiste kriteeriumiteni. aga mis puudutab lahtisidumist, siis mõned äh, näevad seda ainuvõimaliku lahendusena, mõned aga ei soovi seda äh, mitte mingil määral näha eks see, selles osas peame arutlema, kas me jõuame mingisuguse kokkuleppeni ja me peame täpsustama seda, kui palju kui üldse on lahusus vajalik. oluline on see, et raudteeveoettevõtjad suudaksid äh, tegutseda sõltumatult, pakkuda oma teenuseid ka mõistliku hinnaga. ja siis äh, liikmesriikide transpordituru liberaliseerimine. kallid sõbrad, te mäletate, kui käsitlesime raudteevedude kolmandat paketti mõned aastad tagasi ja arutlesime, kuidas me saame kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal asjadele lahenduse leida, rääkisime sellest, kuidas komisjon esitab meile raporti selle kohta. eks näis, mis selles osas veel aset leiab aga ma arvan, et me peame igal juhul lihtsalt vaatama, kuhu suunas asjad liiguvad no.. proua Düa, suur tänu, härra esimees, suur tänu meie raportöörile selle kokkuvõtte eest, kuid tegemist on tõesti kokkuvõttega, erinevate muudatusettepanekute kokkuvõtetega ausalt öeldes äh, ma täpselt ei tea, milline on raportööri seisukoht ja millist liini ta ajab, äh, sest see on ometigi ju meie jaoks oluline parlamendikomisjoni ja parlamendi jaoks, sellepärast nagu härra Grosch ütles, ega loota ei saa siin nõukogule, nõukogu ilmselt siin ei ole huvitatud äh, Euroopa raudtee ala väljaarendamisest igaüks tegeleb oma piirkonnaga, nii et räägin natukene ka muudatusettepanekutest äh, härra Kramer nendest juba rääkis, nüüd see kõige olulisem küsimus, infrastruktuuri majandamise ja vee, veoteenuste lahusus, komisjon siin on natukene kõhkleval seisukohal, istub aial ja me peame tegelikult äh, võtma siin selgemad seisukohad, äh, me ei saa kindlasti peale suruda mingisuguseid lisalahus, äh, lahtisidumisi, jah, loomulikult läbipaistvust me tahame rohkem me tahame, et selgemad oleksid sektori erinevate osapoolte vahelised suhted, reguleeriv asutus peab olema tugev, tõhusam ja ta peab olema kontrollitud kohalikul tasandil, nii on see kõige paremini aetud, kuid kindlasti peaks olema võimalus ka vahenduseks või arbitraažiks Euroopa tasandil, kui liikmesriigi tasandil peaks tekkima probleem. ma ei ole ka aga nõus sellega, et see nüüd imemoodi peaks äh, lahendama kõik probleemid kui me tahame lihtsalt mängureegleid muuta mängureeglide muutmise pärast, siis sellel ei ole mingisugust mõtet. nüüd äh, veoteenused, ma olen äh, vägagi huvitatud sellest, et äh, seni kasutamata potentsiaal, potentsiaal avataks, kuid loomulikult ei saa kõrvale jätta ka täna kasutatavaid süsteeme ja, ja raudteesid tuleb moderniseerida mõistlikult. tuleb väl, välja selgitada, milline on meie eesmärk, milline on filosoofia ja meil peaks olema mingisugune väga selge öö, äh, tee ees, me tahame saata ju mingisuguse konkreetse signaali välja selle, kuidas organiseeritakse, organiseeritakse raudteeliiklus äh, ja harmoniseerida nii palju kui võimalik Euroopa tasandil meil on vaja mitte ideoloogilist raudteesüsteemi, vaid sellist, mis toimib ja töötab. nii et proua raportöör, teil on väga palju muudatusettepanekuid, tõsi küll, läbi võtta, kuid minu meelest on väga oluline anda mingisugune juhtliin meile kätte, eh, et kujuneks välja meie konkreetne seisukoht eh, kõigepealt komisjonis siin ja siis parlamendis laiemalt. meie komisjon ei saa ju olla see arbit-, eh, arbit-, arbitraaži koht, aga mitte ainult tehnilistest muudatusettepanekutest, nagu ma ütlesin, ei peaks siis rääkima, sest et see meile nagu eriti midagi ei ütle. juhiksin tähelepanu sellele, et meil tegelikult on juba terve rida kompromissmuudatusettepanekuid, mille on välja töötanud äh, juba siin sõna võtnud isikud ja Michael, äh, vaadake omaenda kommunikatsioonisüsteem üle omaenda fraktsioonis, äh, kui teil ei ole neid. jah, on kompromissmuudatusettepanekud, mille kallal töötatakse ja ärge asuge äh, rap-, ründama raportööri, kellel on seitsesada üheksakümmend muudatusettepanekut selles osas, et millised on sinu üldsuunad. seda on väga raske välja tuua sellistes küsimustes ja, ja äh, ma olen täiesti, ma võin teile kinnitada, et esimees väga tähelepanelikult äh, jälgib, mida tehakse variraportööridega ja, ja ma kannan hoolt selle eest, et kõik fraktsioonid oleks kaasatud. härra Kantšan. suur tänu. tänan teid selle eh, raportööri selle tööst, mida ta on teinud aitäh, eh, Deborah, selle töö eest. nagu ma ütlesin, tegemist on tõesti väga poliitiliselt laetud teemaga. aga meil on veel jäänud aega, aega on suhteliselt vähe, väga palju ära teha. aga väga sageli on nii, et me paneme paika oma positsioonid ja siis ütleme, et nõukogu ei taha seda mulle tundub, et me tegelikult peaksime eh, omavahel pigem lähenema ning tegema väga selgeks, mida meie parlamendina tahame. ja siin on mõned punktid, mis minu arvates võimaks, võimaldaksid eh, mm, paremini asjaga toime tulla, kõigepealt puudutab see reguleerivat asutust. ja siis infrastruktuuri liberaliseerimine kui nüüd turg eh, liberaliseerib, liberaliseerub eh, reisijate jaoks siis siseriiklikult ja kohalikul tasel, siis ma ei saa aru, milles siin asi üldse on. kui nüüd inimesed ei saa rongiga eh, sõita üle terve Euroopa, ühisel Euroopa turul siis eh, tegelikult meil on kakssada seitsekümmend erinevat eh, reeglit. Per parlare di tutto il resto, posticipare il 2012. Eh, meil on aasta kaks tuhat seitse seadus. aga praegu aastal kaks tuhat üksteist ei ole me päris kindlad, kas me peame astuma järgmise sammu Eh, meil on eh, tegelikult me peame vaatama, kas me kaheteist kuu jooksul eh, suudame lahendada lahtisidumise probleemi, selles osas on meil olemas ka kompromissid. ütleksin nii, et me peame vaatama, kes tegelikult vastutab võrgustike eest, kes tegelikult määrab eh, juhatuse liikmeid. reguleeriv asutus peab olema teoreetiliselt Euroopa reguleeriv asutus, kuid me peaksime eh, tugevdama ka eh, liikmesriikide reguleerivaid asutusi infrastruktuuri jaoks eh, nüüd eh, rööpmetest, eh, peale rööpmete on vaja vaadata, mis toob, mis juhtub jaamades, kuidas nende töö on korraldatud. Need on kõik keskse tähtsusega küsimused. lisa üks puudutab just infrastruktuuri kuuluvust. ja võib-olla e, e, Debora lähenemine ei ole olnud väga järjepidev. selleks, et edasi liikuda, on vaja vaadata põhiaspekte ja minu arvates just nimelt selleks on sise, tähendab riikide ja kohalike reisijaturgude liberaliseerimine. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte härra Artuk. suur tänu, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, kõigepealt tahaksin ülistada meie raportööri tehtud töö eest, kuivõrd tegemist ei olnud sugugi mitte lihtsa ülesandega. ja äh, ma arvan, et tema raskesse olukorda panemine täna on teenimatu mõned ütlevad, et ta pole olnud väga koostöövalmis, kuid äh, püüdkem teda mõista. tegemist on äärmiselt keerulise teemaga ja ta püüab väga erinevaid äh, seisukohti kuidagi ühitada. mis puudutab reguleerivat asutust, siis olen veendunud, et meie raportöör liigub õiges suunas, reguleeriv asutus peab olema sõltumatu, tal peavad olema õiged volitused, tal peab olema piisav personal ja vahendid. ja kui nõndanimetatud põhirajatisi ei kasutata, siis põhirajatised ei tohiks mitte ainult olla liisitavad, vaid ja üüritavad, vaid ka müüdavad. raudteeettevõtjad kogu Euroopas Äh, on huvitatud sellest äh, ja me peame püüdma vaadata, äh, kuidas me saame ilma kogu mudelit hävitamata jõuda lahenduseni ja võtta arvesse ka reguleerivat asutust. mis puudutab selle valdusettevõtte struktuuri, siis ma arvan, et me ei tohiks seda hävitada, kui äh, see, kuni keegi ei suuda tõestada, et tegemist on äh, millegagi, mis kasu, oleks kahjulik äh, konkurentsi seisukohast. on riike, kus äh, on turul vägagi tervendav konkurents, aga on teisi liikmesriike, Äh, kus äh, konkurents puudub, äh, sõltumata haldusettevõtete struktuurist, siis praegusel hetkel Saksamaal on hinnad seotud valdusettevõtte infrastruktuuriga, mis pole optimaalne ja muudab mõningates ettevõtetes töötajate töö keeruliseks. mis puudutab streiki ja streigiõigust, siis äh, leian, et tegemist on olulise teemaga. Äh, see on olulisem kui miinimumteenuste pakkumine, olen nõus, et tegemist on äh, põhiõigusega. siis infrastruktuur on, infrastruktuuri osas valitseb puudujääki ja ükskõik, mida me teeme, peame me kandma hoolt selle eest, et hinnad oleksid õiglased, kuid kui me neid probleeme ei lahenda, siis igal juhul piletite hinnad ja nii edasi tõusevad ja see ei meeldi kellelegi. meil on nüüd aega oktoobrini ja me peame okt enne oktoobrit jõudma kompromissideni, nii et loodame, et seda ka teeme. suur tänu, härra Fidanza! suur tänu, esimees. tahaksin avaldada toetust raportöörile, tema ülesanne pole kergete killast ja ma arvan, et siinkohal tegelikult paar lisanädalat kuluvad marjaks ära selleks, et leida õige lähenemine. härra Kantšan juba mainis, üks oluline punkt on turgude avamine see on minu jaoks üks prioriteetseimaid küsimusi. ma arvan, et me ei saa jääda ootama kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani, nagu ütles härra El Kadrai, mis puutub äh, taristu juurdepääsu, siis äh, turu avanemine ja taristu juurdepääs on omavahel äh, seotud ja me ei tohiks seda võimalust käest lasta. avatud turul äh, on teenuste pakkumine parem ja sellest saavad kasu kõik Euroopa kodanikud. võib-olla me peame regionaalse transpordituru osas pisut ettevaatlikuks jääma, aga liikmesriikide transporditurgude puhul Äh, on edusammud vältimatud. liikmesriikide äh, ametivõimud peaksid olema sõltumatud, äh, neil peaksid olema vajalikud volitused, nagu paljudes muudatusettepanekutes on juba loodud, siis reguleerivate asutuste võrgustiku moodusti-, moodustamine on väga hea ja äh, me peame, võiksime kaaluda ka Euroopa reguleeriva asutuse mõtet, mis teostaks järelevalvet liikmesriikide reguleerivate asutuste äh, üle ja see aitaks võib-olla mõningaid äh, tühimikke täita, mis teistes sektorites on koordineerimise osas välja tulnud me tahaksime Euroopa Komisjoni poolt äh, suuremat kaasatust ja paremat koordineerimist äh, reguleerivate asutuste osas. ja mis puudutab äh, lahtisidumist, siis meil oleks vaja osaliselt integreeritud, kuid õiguslikult eristatud raamatupidamisega juhtimise struktuuri, mis on äärmiselt oluline põhiteenuste küsimuses ja sõltumatuse tagamiseks peame me kindlasti kontorid äh, lahku lööma, meil on vaja konfidentsiaalsust, info konfidentsiaalsust ja läbipaistvust personalikorralduse osas. see on oluline ka läbipaistvuse osas seisukohast üldisemalt. meil on vaja ka läbipaistvust selles osas, kes eraldavad äh, raudteeliine kui me tahame, et turg toimiks, siis äh, peame me aga ka taristu küsimuse täpsemalt määratlema ja nagu ja mitte ainult äh, rööpad, vaid ka jaamad on siinkohal äh, olulised. minu prioriteedid on siis suurem avatus turul, liikmesriikide reguleerivate asutuste äh, rolli suurendamine, Euroopa reguleeriva asutuse võimalus ja äh, teenuste haldamine. proua Tikau, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin omalt poolt tänada proua raportööri tehtud jõupingutuste eest ja, ja soovin teile edu edaspidises töös, mis nüüd puudutab investeeringuid raudteesektoris, siis kahjuks tuleb nentida, et viimastel aastatel on investeeringute maht vähenenud nii infrastruktuuri renoveerimiseks kui ka uue taristu väljaarendamiseks ning on ähm, ka näha olnud teenuste kvaliteedi alanemist, kuigi samas on suurenenud reisijate arv ja ka veoteenuseid pakkuvate firmade arv. uus raudteepakett peaks kindlasti mm, olema suunatud sellele, et teenuste kvaliteet paraneks ja töökohad oleksid kindlamad meie seadusandlus peab minema nii kaugele kui võimalik, peab olema tagatud nii palju läbipaistvust kui võimalik, jah, konkurentsivõimelisusele, kuid mitte iga hinna eest see kõik ei peaks negatiivselt mõjuma töötingimustele ning sotsiaalsetele õigustele, mis on töötajatel selles sektoris. sotsiaalseid klausleid tuleb austada selleks, et igasugust dumpingut vältida ning äh, vältidamaks siis ka ebaausat konkurentsi. Äh, lisaks sellele äh, raudtee teenustele juurdepääsu avanemine äh, peaks äh, hõlmama äh, ka seda, et äh, mit-, et reisijatel ei oleks juurdepääsu info, informatsioonile, mis hinnapoliitikat võiks negatiivselt mõjutada. nüüd mida komisjon välja pakub sotsiaalsete klauslite tagamise osas, kuidas on tagatud sotsiaalsete normide kaitse selles valdkonnas, me tahaksime seda, et komisjon võtaks ühendust ametiühingutega ning ka äh, kasutajate organisatsioonidega. nüüd äh, rääkides äh, raudteetranspordi rahastamisest, siis minu meelest oleks väga oluline see, et isegi kui liikmesriigid äh, võivad veoteenuste üleandmise anda ükskõik millisele ettevõttele, on siiski vastutus siiski liikmesriikides seega on väga oluline, et valitsus tagab äh, piisava finantseerituse ja seega on väga oluline inf-, äh, raudteetaristu väljaarendamise kavad, äh, raudteesüsteemi väljaarendamise kava, need ei peaks olema mitte viieaastased, vaid kümneaastased. ja härra esimees, mina olen esitanud muudatusettepaneku selle kohta selleks, et liikmesriikidel oleks äh, piisavalt aega eh, kaasajastada oma süsteeme selleks, et viia need siis Euroopa-üleselt piisavale kõrgusele. Eh, see puudutab ka veeremit. Eh, need on muudatusettepanekud seitsesada üheksateist ja seitsesada kakskümmend. uus raudteepakett ei peaks olema tagasikäike, meil on juba kaks varasemat paketti, eelmised ei ole piisavalt rakendatud liikmesriikides, mis tähendab seda, et äh, meil ei ole täna konkurentsivõimelist turgu, seda meil on aga hädasti vaja, selleks et transpordisektori osakaal suureneks. proua Bilbao. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin omalt poolt ka äh, arvamust avaldada selle raporti kohta ja muudatusettepanekute kohta täpsemalt. Need muudatusettepanekud, mis on esitatud ähm, ühtse Euroopa raudteepiirkonna, tähendab, kõik muudatusettepanekud on suunatud ühtse Euroopa raudteepiirkonna väljakujundamiseks, mis oleks koostalitlusvõimeline ja mis äh, pakuks nii head teenust tarbijatele kui võimalik. selleks, et neid eesmärke saavutada, tuleb minu meelest äh, tagada kõigepealt äh, raudteeturu täielik avanemine ja eh, mina toetan siis just nimelt neid muudatusettepanekuid, mis seda välja pakuvad. me peame vaatama juba seda seadusandlust, mis on vastu võetud, tuleb tagada eh, maksimum läbipaistvus turgudel, tuleb eh, piisavalt investeerida taristutesse, selleks et seni olev taristu oleks korralikult hooldatud ja et uusi oleks võimalik välja arendada. oma muudatusettepanekutes kutsun üles ka taristu ja veoteenuste lahkulöömisele nii et äh, meie taristuid äh, kasutatakse siiski äh, konkurentsivõimeliselt. reguleerivad asutused peaksid tagama piisava järelevalve selleks, et vältida igasugust diskrimineerimist ettevõtete vahel ning et oleks võimalik tagada juurdepääs võrdsetel alustel kõigile raudteeliiklusele. loomulikult on kaasatud eravõtted, kuid see tähendab seda, et meie projektid peavad olema selgepiirilised, meie projektid peavad olema läbipaistvad ja arusaadavad kõikidele, kõikidele institutsioonidele. nii nagu ütles härra Tremosa varem, oleme esitanud muudatusettepaneku kolmsada nelikümmend kaks, see puudutab taristu rahastamist, liikmesriigil peaks lasuma kohustus öö, öö, konsulteerida ka regionaalsete ähm, assambleedega, arvestades siis regionaalseid äh, vajadusi. regionaalsed äh, äh, assambleed või ametkogud äh, peaksid saama tunnustatud äh, osapoolteks Euroopa tasandil, sellepärast et nendel on pädevus selles valdkonnas. seda tuleb tunnustada ja sellega arvestada. lisaks sellele äh, on minu muudatusettepanekud keskendunud ka sellele, et väga oluline oleks luua Euroopa reguleeriv asutus, mis oleks sõltumatu ja erapooletu ning mis suudaks ka oma tööd teha Äh, ilmselt kahe aastaga sellist asja äh, kokku ei panda, ilmselt peaks selleks perioodiks olema viis aastat. lisaks sellele toetan ka vastavustabeleid, mis tagavad veelgi läbipaistvuse ja annavad õigluskindluse. Äh, seni ei ole räägitud nendest argumentidest, miks ei peaks me neid vastavustabeliseid siia kaasama, eh, sellepärast et ometigi nad annaksid ju selguse ja teatava õiguskindluse. Need on siis minupoolsed ettepanekud. suur tänu, härra Riikei! suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada proua Serakiani tema töö eest eh, minu meelest on ühtne Euroopa raudteepiirkond kindlasti Euroopa sümbol. see ei oleks mitte ainult äh, raudteedele oluline, vaid tervele Euroopale oluline ja oluline, et see raudteepiirkond oleks läbipaistev ja toimimisvõimeline. kuid raudteed kindlasti on väga oluline sektor meie jaoks, me oleme viisteist aastat midagi üritanud teha, kuid midagi ei ole saavutanud. kõik tegelikult ju teavad, mida oleks vaja tõhusaks raudteepiirkonnaks, tuleb avada see võrgustik, tagada juurdepääs, meil peavad olema tugevad reguleerivad asutused, peavad olema paigas konkreetsed Euroopa seadusandlused, tuleb tagada sotsiaalsete kohustuste täitmine, avaliku sektori teenused peavad olema garanteeritud ja nii edasi, kõik saavad sellest aru, lisaks sellele ka majanduskülg ja nii edasi. tuleb taristule anda piisavalt vahendeid ja kõik see peab olema läbipaistev ja konkurents tuleb tagada, kõik teavad, et niimoodi tuleb teha, aga miks siis mitte midagi ei ole tehtud, kogu aeg tuuakse siin, ma ei tea, igasuguseid argumente, miks ei ole võimalik. ja öeldakse seda, et see, mis toimub, seda ei tohi tor-, torkida enam Äh, üldiselt kõik monopolid arvavad, et ei peaks äh, torkima seda, mis toimib, äh, kuid tuleb ikkagi natukene täpsemate argumentidega rääkida. Tuleb küsida küsimus, kas asi toob Euroopas lisandväärtust või mitte. näiteid on palju, ei saa lihtsalt tühja argumente tooda, tuua ja meie raportööri raskus seisneb selles, ja ka variraportööri äh, raportööride raskused äh, et äh, siin me ei räägi mitte fraktsioonide ideoloogia kaupa, vaid tihti äh, liikmesriikide ideoloogia kaupa ja sellega tuleb arvestada ja kui me praegu jätkame nii nagu, nagu seni, siis me ei jõua mitte kuhugi kaugemale kui viisteist aastat tagasi oma esimeses avalduses, kui me sellest asjast esimest korda rääkisime, ütlesin ma komisjonile, et ma olen väga pettunud komisjoni ettepanekuses ja nüüd, kus ma olen komisjoni dokumenti näinud, tuleb mul vabandada komisjoni eest, lõppude lõpuks kujunes see märksa paremaks kui see, mis välja pakkus nõukogu. raudteed on erilised, ei tohi anda vähikäiku nendele ja lõpetan sellega, et tegelikult see arutelu, millest me räägime, on valge raamatu alusel see on kakskümmend aastat tagasi räägiti sellest, et meil on kõiki kaasav transpordivõrgustik, kahekümne aasta pärast see keskkonnasõbralik ja nii edasi. vaatame, mis lõpuks sellest asjast välja tuleb. ma ei tea, mis nõukogu selle kohta ütleb, ma ei näe siin erilist võimalust, kuid Valges Raamatus vist öeldi, härra Grosch, et meie, tähendab, et meie ütlesime selle valge raamatu kohta, et see on võib-olla, eelmises punktis selle valge raamatu kohta, et võib-olla meie visioon läheb natukene kaugele, siin minu meelest peaks kindlasti olema see visioon sama kaugel. härra Pahh. suur tänu! ma tahaksin kohe alguses tänu avaldada proua Serakjanile ja, ja soovin talle samuti edu selles töös tööd on teil üksjagu arvestades seda, et olete läinud ka kaugemale oma jõupingutustest kui komisjoni ettepanek. ka mina toetan seda, et on hääletuskuupäev edasi lükatud, see on väga hea, et meil on natukene rohkem aega selleks, et anda hinnang sellele väga keerulisele äh, teemale ja loodetavasti me kasutame neid lisakuid selleks, et jõuda kompromissideni. teen lühidalt ja räägin nendest punktidest, kus ma ei saa olla nõus raportööriga kahjuks ja olen esitanud siis ka vastavasisulisi muudatusettepanekuid, näiteks nagu lahtisidumine. minu meelest on väga oluline koguda kokku kogemused üle Euroopa ja kasutada erinevaid mudeleid. loomulikult oleme meiegi huvitatud äh, õiglasest konkurentsist ja me ei taha mitte kuidagi äh, moonutatust turgudelt, kuid siit ma jõuan kohe järgmise punktini, nimelt see puudutab seda reguleerivat asutust ja reguleeriva asutuse toestamist. kui me ei taha lahti sidumist, siis äh, tuleb reguleerivat asutus, asutust talle rohkem pädevust anda, reguleerival asutusel, asutusel peab olema piisavalt äh, personali, suutelist personali ja ma ei toetaks Euroopa reguleeriva asutuse mõtet, tuleb siingi, siis siin just nimelt arvestada kohalikke olusid. nüüd veoteenuste osutajad, ma ei saa olla teiega nõus selles küsimuses, räägitud on siin reisijate veo liberaliseerimisest liikmesriikide tasandil, minu meelest tuleks siin jääda äraootavale seisukohale, vaatame, mida ütleb äh, komisjon oma neljandas raudteepaketis. ma olen veendunud, et see mõjutab kindlasti äh, ühistransporti ega see otseselt ei puuduta ilmselt äh, ju ainult äh, raudteetransporti, vaid, vaid ka teisi liike. toetan seda, et reguleerivate asutuste tegevust äh, toestatakse, paljud saadikud on rääkinud sotsiaalsete garantiide andmisest tööjõule, minagi ei ole huvitatud sotsiaalsest dumpingust ja mis puudutab töötingimuste alast järelevalvet, siis ka seda tuleb kindlasti silmas pidada. me ei taha kindlasti, et kujuneks välja selline olukord, nagu kujunes paar aastat tagasi maanteetranspordi osas. taristu rahastamine, ka selles osas olen nõus, delegeeritud õigusaktide tagasilükkamine, eriti mis puudutab streigiõigust, selle, selles osas olen ka teiega nõus ja paljud kõnelejad sedasama ka ütlesid võin toetada paljusid teisi muudatusettepanekuid, mis räägivad väliskulude arvessevõtmist ja loomulikult tuleb tagada seda, et tööjõu seas valitseks võrdsus et vältida igasuguseid turumoonutusi, nii et järgmiseid kuid, ma kordan, tahaksin kulutada selleks, et jõuda kompromissettepanekuteni. härra Tanta. suur tänu, härra esimees. Mathieu Grosch äh, ütles oma seisukohavõtus äh, välja selge, mis on ambitsioon. kümme aastat tagasi oli meil teatud plaan raudteede jaoks ja kõik oli lahtine ja tööpõld oli lai ja suhteliselt värske. täna aga mida siis meie valijad, Euroopa kodanikud võivad öelda? üldiselt äh, ei ole turud äh, turgude avenemine tähendanud, avanemine tähendanud teenuste kvaliteedi paranemist, on palju juhtumeid täna, kus äh, teenuste kvaliteet on langenud. näiteks vaatame seda, mis toimub erinevate raudtee-ettevõtete vahel, vaatame seda konkurentsi milles nad tegutsevad. me näeme siin tõsiseid äh, lohkusid nii-öelda. ja täna transpordime me inimesi ka vagunites, nii et kõigepealt äh, peab äh, vahetama ronge riikide sees, sellepärast et kaks süsteemi öö, omavahel ei toimi, rääkimata siis rahvusvahelistest vedudest, samamoodi nagu sada aastat tagasi ma soovin eh, edu eh, ja vaprust eh, meie raportöörile, mis iganes on see lahendus, mis me võtame, et see lahendus tuleb võtta kiiresti, tuleb sihtida kõrgele ja nii, nagu Dominique Riquet ütles, me peame jõudma sellise reisijate transpordini, mis oleks nii süsinikuvaene kui võimalik ja me ju teame seda, et raudteetransport on äh, Äh, ei ole väga süsinikumahukas ja Euroopa Parlamendi taolistes inf-, äh, institutsioonides üsna tihti põrkutakse huvide konflikti vastu, kuid tänases küsimuses äh, see huvide konflikt täpselt samamoodi blokeerib neid arutelusid ja on tõusnud kõrgemaks kui meie kodanike huvid. suur tänu! enne kui saab sõna komisjon, siis ka minu poolt paar sõna uh,. Äh, asepresident Rike tegi siin väga olulise märkuse. ma loodan tõepoolest, et me leiame mingisuguse kompromissi, et me tuleme välja parlamendi positsiooniga ja et me arutame seda nõukoguga, sellepärast et nõukogu juba eh, tahtis oma poolt lahjendada seda, eh, mida pakkus välja komisjon meie ees seisab väga karm lahing, sellepärast et meie tahame eh, liikmes, raudtee küsimuses edasi liikuda. mulle tundub, et mõned liikmesriigid ei taha, et Euroopas oleks Euroopa eh, raudteesüsteem, nendele meeldib väga elu oma piirides, nii et, et nad on ehitanud müüre, teinud kaevikuid ja nad on tõmbunud oma piiridesse. nii et eh, nende barrikaadide taga nad istuvad ja see meeldib neile. ma arvan, et meie peaksime minema kaugemale, vaatama, mida me saame anda Euroopa raudteesüsteemi jaoks inimesed räägivad siin sellest, et meil on vaja kas infrastruktuuri lahti siduda või mitte lahti siduda, aga liikmesriigid peaksid lõppkokkuvõttes aru saama, et praegune olukord ei ole enam eh, väljapääsuks. mina olen olnud siin parlamendis kaheksakümne seitsmendast aastast peale ning ma näen, et see edu, mida on saavutatud transpordi osas, on jõudnud tunduvalt kaugemale kui see, mida me oleme ehm, saavutanud raudtee osas. ja ehm, ei ole siin meil mingisugust erilist kiirust, meie liigume edasi tegelikult raudtee osas nagu tankeri kiirusega. ja sellepärast ehm, me peame igatahes käima äh, ära pika tee ja me peame endale selgesti, selgeks tegema, mida me tahame saavutada Euroopa raudteesüsteemi osas. ja kui nüüd meie ei suuda panna paika eh, Euroopa raudteesüsteemi eh, printsiibid ja põhimõtted, siis igatahes on täiesti kindel, et nõukogu seda ei tee. nii et sellepärast ma tahaksin, et me töötaksime koos, et me võtaksime ennast raportööri selja taha. sellepärast, et meil on vaja väga selget lühikest parlamendi positsiooni, mis näitab, kuidas me saame edasi minna, kuidas me saame minna edasi sellesse tõelisse lahingusse. ja see tõeline lahing on nagu ikka eh, nende liikmesriikidega, kes istuvad äh, Äh, selles nõukogu elevanditornis. Eh, nüüd komisjoni esindaja härra Castelletti. alustaksin sellest, et ma eh, viitaksin sellele, mis on toimunud möödunud nädalale, eh, mis toimus möödunud nädalal ja nõukogus. nõukogu võttis suurete, suure häälete enamusega vastu üldise lähenemise antud tekstile eh, see tekst on eh, tähendanud, et on olnud palju arutelusid, kompromisse, eh, see ei rahulda täiesti komisjoni, ettepanekud on lahjenenud, kuid mulle tundub, et komisjoni ettepaneku vaimuga ei ole vastuoldu mindud. see mm, kokkulepe, mis saavutati nõukogus, peaks eh, tõukama tagant ka parlamenti, et nad töötaksid edasi selle teemaga, aga teie otsustasite eh, hääletust edasi lükata ja ma tuletan teile meelde, et eh, et teie olite üks inimene, kes oli üllatunud sellest, et komisjoni ettepaneku esitamine venis. härra Castelletti. Eh, ma arvan, et Eh, komisjon ei peaks parlamendile siin ette kirjutama, millise kiirusega nemad edasi liiguvad, kuid meie ootasime aastate vältel teie ettepanekut ning ma arvan, et te peaks, kui eh, te, kui teie hakkate meid süüdistama ja selline on teie toon, siis me läheme edasi järgmise punkti juurde. Eh, jätkab komisjoni esindaja, et et eh, on väga palju eh, muudatusettepanekuid ja praegusel hetkel on meil raske nii lühikese aja jooksul töötada välja nende alusel oma positsiooni. kuid ma ütleksin, et mõned teie muudatusettepanekud lahjendavad veelgi eh, seda ettepanekut, näiteks see puudutab juurdepääsu teenustele mis puudutab nüüd lahti seda, lahtisidumist ja komisjon on väljendanud seda mõtet ka varemalt, siis komisjon on valmis leppima mõningate muudatusettepanekutega, mis teie poolt tulid, siis see, mida teie nõuate reguleerivate asutuste sõltumatuse osas, võib olla vastuolus ehm, teiste langetatud otsustega. ma rõhutaksin seda, et eh, reguleerivate asutuste küsimuse lahendamine oli selle ümber sõnast, sõnastamise üks eesmärkidest on võimalik, et luuakse Euroopa taseme reguleeriv asutus paljud paljud parlamendiliikmed on tulnud välja ettepanekutega, mis puudutab erandeid need erandid peavad olema kõik hästi põhjendatud, neid ei saa olla väga palju. ja lõpuks ma ütlesin, et tegemist on ümbersõnastamisega. komisjon on tegelikult muutnud ainult eh, teatud teksti osi ja see, mida on muudetud, on tehtud tekstis halliks, nii et, et teie muudatusettepanekud ei peaks puudutama teisi osi sellest tekstist, vaid ainult neid osi, mis ümber sõnastati ja mis on halliga trükitud. suur tänu! mina olen mm, olnud raportöör ning ma tuletaksin komisjonile meelde, et tegemist on, et kui tegemist on seadusloomelise protsessiga, kui tegemist on äh, suuremahulise tööga, siis äh, loomulikult kõik muudatusettepanekud tulevad teha vastavalt äh, aluslepingutele, vastavalt äh, äh, õiguslikule alusele ning sellepärast Eh, on eh, komisjonil täielik õigus öelda oma sõna kogu eh, komisjoni ettepaneku kohta, kui nad seda vajalikuks peab, sellepärast et meie oleme meie kodanike valitud esindajad. nüüd härra Sarakiani. proua Sarakiani. suur tänu mina tahaksin tänada kõiki kohalolijaid, variraportööre selle arutelu eest ja nüüd ma selgitaksin mõningaid põhimõtteid. näiteks me peame olema väga selged selles osas, kuidas me üldse läheneme oma tööle või kui ma nüüd ei olnud piisavalt koostööaldis, nagu siin ütles härra Kraamer, eh, siis on see kahju. on olemas ka kompromiss eh,, muudatusettepanekud. ma kohtusin variraportööridega möödunud nädalal ning me leppisime kokku, et minu eh, tööks on esitada kompromissettepanekuid rahastamise osas, delegeeritud aktide ja reguleerivate asutuste osas. E, me arutame seda veel homme e, oma, meie koosolekul. ja oleks väga hea, e, kui me räägiksime kõik ühte juttu ja minu ettepanek on see, et me kohtume teiega uuesti, arutamaks seda teemat. ma mõistan, mida inimesed rääkisid reguleeriva asutuse kohta sellel ähm, reguleerival arutusel on vaja pädevusi, ma äh, tunnistan kõiki neid muudatusettepanekuid, mis tulid kolleegidelt. Eh, ja eh, ma tunnistan seda, et nad ütlevad, reguleerival asutusel on põhimõttelise tähtsusega roll ning nad, ning see reguleeriv asutus peab olema ka vajalikul määral sõltumatu. ma arvan, et me leiame lahenduse ka eh, artikli kolme, kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks osas, mille tõi välja härra Siile mõned inimesed rääkisid, eriti härra Kraamer, vajadusest oodata ära kohtuotsus, siis ma arvan, et eh, parlamendi ülesanne on eh, töötada seadusandlike ettepanekute kaudu, aidata kaasa eh, seadusandlikule protsessile ning ma arvan, et me ei peaks sõltuma ainult Euroopa Kohtu otsusest, meie ülesanne ei ole see, et me järgime seda, mida ütleb Euroopa Kohus. ning ma ütleksin äh, kas oli proua, proua Vilsile, et äh, meie esindame siin Euroopa kodanikke ja kui me esindaksime siin oma riikide ettevõtteid, siis on küll asjast valesti aru saadud, aga paistab, et proua Võltsin esindab Deutsche Bahni, Deutsche Bahni. loomulikult eh, ma kordan veel kord, et me oleme siin selleks, et eh, esindada kõiki Euroopa Liidu kodanikke sellepärast mind üllatas see, mida tema ütles, aga võib-olla tegemist on arusaamutuse, arusaamatusega. ma olen nõus härra Froschiga, et me peame mm, äh, tagama selle, et lahutamine tagab suurema läbipaistvuse äh, raudteeteenuste turul härra äh, Kadravi mm, ettepanek, äh, härra Katšani ettepanekud. Need on kõik sellised, mida me peame veel komisjonis laialt arutama. ja mina paluksin ka, et proua Düran vaataks seda äh, seda projekti, mida ma esitasin muudatusettepanekute kohta. Ja ma tahaksin teada, kas minu seisukohad on piisavalt selged, kui ei ole, siis ma teeksin neid selgemaks eelnevad arutelud näitasid tegelikult päris selgelt, milline on minu positsioon. nüüd eh, vajadusest olla ettevaatlik sotsiaalsete küsimuste osas, nii nagu ütles proua Tikao, siis ma olen võtnud eh, arvesse ametiühingute poolt tulnud märkusi. nii et ma kinnitan teile, et see on tõepoolest niimoodi olnud me võime niimoodi eh, Eh, sõnastada eh, dokumenti ringi, et see oleks tulevikku vaatav, ma arvan, et niisugune ongi eh, parlamendi roll, me peame olema ambitsioonikamad kui nõukogu. aastad kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist on rasked, kuid mulle tundub, et me peame eh, tugevalt eh, tööd tegema, et selle nimel, et eh, raudteesüsteemi parandada, sest kui me niimoodi usume, kui seda usub nõukogu ja komisjon, siis me saamegi seda teha, sest infrastruktuur peab ühendama liikmesriike, mitte neid lahutama. ja kui me ei mõtle pikas perspektiivis, siis me jääme ainult mingi väga piiratud ümbersõnastuse juurde ja see ei ole eriti edukas. siin ja tõepoolest, meil on vaja suuremat selgust, eriti nendes valdkondades, mis on väga huvitavad parlamendile äh,. Äh, parlamendil on demokraatlik õigus lükata edasi hääletamine ja me lükkame seda edasi, me äh, arutame seda teemat oktoobrikuuni, siis me saame vaadata läbi muudatusettepanekuid. see annab võimaluse raportööril pidada nõu kõikide äh, variraportööridega selleks, et äh, panna kokku korralikud äh, kompromissettepanekud ning me hääletame seda teemat oma komisjonis oktoobrikuus, loodetavasti läheb see täiskogule novembris. sest et tegelikult me oleme oodanud viisteist aastat selle teema lahendamisega. meie järgmine äh, päevakorrapunkt puudutab äh, Eh, puudutab ehm, Euroopa Ühenduse Mehhiko vahelist lennuteeninduse eh, lepingut, teatavaid aspekte ja nüüd on sõna proua Tikaol, aga praegu inimesed lähevad saalist ära ja ehm, on väga palju lärmi eh, Euroopa Parlamendi reeglid näevad ette, et ühes koosolekusaalis toimub ainult üks koosolek, ütleb esimees proua Tikau. suur tänu, härra esimees. ja konsil- täna on arutelul äh, nõukogu ettepanek äh, Euroopa Ühenduse ja Mehhiko vahelise sekkub härra esimees ja kutsub kolleege veel kord korrale. ja, ja jätkab proua Tšau. Äh, Euroopa Ühenduse ja Mehhiko vaheline lennuteenuste teatavaid aspekte käsitlev leping rahvusvahelised lennundussuhted liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on tavapäraselt reguleeritud liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete lennunduslepingutega, kuid aastal kaks tuhat kaheksa tegi Euroopa Kohus otsuse, et liikmesriikide kahepoolsete lennunduslepingute tavapärased määramissätted on vastuolus Euroopa Liidu õigusaktidega seega on komisjon võtnud arutelule siis selle praeguse lepingu, äh, mis võtab arvesse kolmteist äh, lennunduslepingut, mis on sõlmitud liikmesriikide ja Mehhiko vahel. Äh, see uus leping hõlmab endas teatud väga olulisi sätteid, näiteks ähm, artikkel kolm ohutuse kohta, artikkel kaks äh, diskrimineerimise kohta, artikkel neli konkurentsieeskirjade kohta ja esialgne äh, leping parafeeriti kahe tuhande kaheksandal aastal ja see sisaldas vastastikust sätet, äh, mis võimaldas kütuse maksustamise Euroopa Liidu sisestel lendudel ja lendudel Mehhiko ja teiste Ameerika riikide vahel. kahjuks ei olnud nõukogu lõpuks selle ettepanekuga siiski nõus ja see säte jäeti lõpptekstist välja. leping lõpet- le,, lepingule kirjutati alla viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kümme, seda praegu ajutiselt ei kohaldata ja lepingu sõlmiseks on nõukogul vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. mina olen selle lepingu poolt ja toon teile siis mõned arvnäitajad, mis näitavad seda, millised on Mehhiko ja Euroopa Liidu lennuettevõtjate vahelised suhted. see leping Mehhiko praegu äh, on väga oluline osa Euroopa Liidu mm, äh, lennundussuhetest aastal kaks tuhat üheksa äh, veeti Euroopa Liidu ja Nõukogu vahel kaks koma, äh, Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel kaks ja pool miljonit reisijat, üheksakümmend tuhat tonni kaupa ning Mehhiko on siis meie partnerite seas kahekümne esimesel kohal. Mehhiko jaoks on Euroopa Liit ekspordiriikide seas teisel kohal pärast Ühendriike. vabandust, kolmandal kohal Hiina on ka veel äh,, oleme enne Hiinat, vabandust äh,. üheksa koma üheksa miljardit eurot on ekspordi, imporditud äh, Mehhikost imporditud kaubamaht ja viisteist koma üheksa miljardi ulatuses oleme me sinna eksportinud oma tooteid, mis on kõige olulisemad äh, kaubaartiklid, masinad, optilised vahendid äh, ning äh, ka elektriseadmed, keemiatooted ning kõikvõimalikud mineraalid. kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Mehhiko vahel on Äh, suhteliselt äh, tihedad, arvestades turu suurust ja ma äh, pakuksin siis Turismikomisjonile välja võt-, toetada seda ettepanekut. suur tänu, tuletaksin kolleegidele meelde, et tegemist on nõuandemenetlusega ja härra saab Grosch, härra Grosch saab sõna. suur tänu ja suur tänu ka raportöörile sellele, selle sissejuhatava sõnavõtu eest ja suur tänu, et nii selgelt ja pedagoogiliselt end väljendasite, et Mehhiko on oluline kaubanduspartner meie jaoks ja teised partnerid, kes võib-olla ei ole nii olulised nagu näiteks Ameerika Ühendriigid, paistab, et nendega me siiski püüame saavutada rohkem kui äh, niivõrd oluliste kaubapartneritega nagu näiteks Mehhiko Ühendriigid. tegemist on lepinguga, mis aitab meil alal hoida heanaaberlikke suhteid, selle sõna heas mõttes, see on hea Euroopa Liidu jaoks, see on hea ka ülemaailmse turu jaoks, on hea, kui eeskirjad on paigas. ja minu meelest on meie ees praegu õige lähenemine, võib-olla järgnevas äh, töös võiksime veel kaugemale minna, kuid äh, praegu suur tänu ja toetame seda. esimees ütleb suur tänu ja proua Maisner. suur tänu esimees, ka mina tahaksin tänada proua Tikaud selle raporti eest. tegemist on ühe raportiga terves reas, tervete, terves raportite reas, mis hõlmab kahepoolseid lepinguid ja ja nagu eelkõneleja just ütles, väga tore, et äh, proua Tikka rõhutas, kui olulise kaubanduspartneriga on tegemist. meil on vaja äh, kahepoolseid kokkuleppeid, mina eelistan Kanada äh, lepingut, see on parem kui Ameerika Ühendriikide leping, kui me seda võiksime kasutada näitena, eeskujuna, kui me asjadega edasi läheme tulevikus Ameerika Ühendriikide lepingu puhul äh, me olime pisut kõhkleval seisukohal, äh, aga ma arvan, et nüüd me peaksime rõhutama, kui oluline on ohutus, äh, küsimused, millele saab tähelepanu pöörata kahepoolsel tasandil ja olulised on ka konkurentsieeskirjad ja kõik teised elemendid, nagu siin on välja toodud, äh, mistõttu mina ja minu fraktsioon toetame seda. proua Foster, suur tänu, härra esimees, ja suur tänu, proua äh, Tikau, olen äh, nõus täielikult kõigega, mida ütles proua Foster ja kindlasti me ei tohiks unustada olulisi kaubandussuhteid teiste riikidega nii et äh, Euroopa konservatiivide reformistide nimel toetan äh, ma selle kokkuleppe sõlmimist. komisjoni esindaja, palun. Merci à Madame Ticao pour euh, son rapport et suur tänu, suur tänu, proua Tikau, selle raporti eest ja ka lõpplahenduse eest, selle soovituse eest, nimelt siis, et äh, parlament peaks selle kokkuleppe äh, heaks kiitma ja Prodikau ütles täiesti õigesti, et eesmärgiks on õigusliku raamistiku tagamine kaheteistkümnele eraldiseisvale lepingule, mis teinekord läksid teinetei-, teinekord vastuseisu, nii nagu ütles ka Euroopa Kohus aastal kaks tuhat kaks Euroopa Äh, liikmesriikide lepingute kohta Ameerika Ühendriikidega. Äh, kuid see uus leping siis annab võimaluse Euroopa ettevõtetele äh, sõlmida kaubandussuhteid Mehhiko ettevõtetega, mis iganes liikmesriigist nad siis pärit on, vaatamata bilateraalsetele kahepoolsetele kokkulepetele. me teame seda, et see leping annab, vastab Euroopa õigusele ja Euroopa õigus on siin täielikult vastu võetud. tegemist on neljakümne viienda taolise lepinguga ja on väga oluline nende seas, sellepärast nagu proua Tikau rõhutas ja nagu kolleegid, kes sõna võtsid selles küsimuses, ka ütlesid, on tegemist teatava potentsiaalse baasiga millekski märksa enamaks tegemist võib olla aluseks taolistele globaalsetele lepingutele, mille me oleme parlamendi toetusega läbi rääkinud Ühendriikidega, Kanada ja Brasiiliaga. me peame mõtlema, kui olulised on meie kaubandussuhted meie jaoks, kui oluline on kaubavahetus Mehhiko ja kaubanda vahel. kaks koma viis miljonit reisijat, see ei ole päris pisku ja võib-olla õnnestub nii ka Ühendriike veenda selles, et taoline globaalne leping, mis näeb ette liberaliseerimise ja samas ka teatava reguleerituse, on, on oluline. seda vähemalt äh, on valmis kaaluma komisjon. nagu te teate, on kaks eeltingimust. kõigepealt äh, meie partnerriik peab selle lepingu jaoks olema muidugi huvitatud taolisest lepingust teine eeltingimus on see, et komisjonile antakse nõukogus selle, nendeks aruteludeks mandaat. ja me eeldame siis seda, et need kaks eeltingimust täidetakse, suur tänu, proua Tikau, kui ma juba kord siin sõna võtan, härra president, ma tahaks, härra esimees, tahaksin rõhutada seda, et eelmisel nädalal Transpordinõukogus äh, andis äh, komisjonile nõukogu mandaadi läbirääkimisi alustada Molda-, Moldovaga, naaberriigiga, kellega me võime siis lepingu öö, üsna kiiresti ilmselt sõlmida, suur tänu! Thank you uh,, Mr Bugavene for that information, we'll suur tänu selle info eest uh äh, ja väga hea. me ka igal juhul sind omalt poolt paneme rattad käima ja nüüd äh, äh, hääletamine toimub komisjonis augusti lõpus äh, Mehhiko küsimuses ja täiskogus hääletame septembris loodetavasti. sellisel juhul suur tänu ja suur tänu raportöörile. ja muude küsimuste on vallas, ei ole mul midagi öelda ja kui kellelgi teisel ka ei ole, siis tuletaksin teile meelde, et meie järgmine koosolek leiab aset Brüsselis üheteistkümnendal juulil esmaspäeval kell viisteist null null ja suur tänu kõigile neile, kes püsisid siin kuni lõpuni ja tänan ka tõlke tehtud töö eest.